seega tänane istung on avatud, esimene päevakorrapunkt on ühise välis- ja julgeolekupoliitika alane arutelu. sellega seondub mitu alapunkti. me kuulame ära äh, Ashtoni sõnavõttu Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja arutame välis- ja julgeolekupoliitikat äh, üldiselt, samuti olukorda Süürias ja Ashrafi laagris ning äh, kristlaste kogukonna tagakiusamist ähm, Egiptuses. arutame ka ühist äh, välis- ja julgeolekupoliitikat Äh, seoses äh, Lissaboni lepingu jõustumisega ja selle mõjudega. ja räägime ka Euroopa Liidust kui ülemaailmsest osalejast ja tema rollist mitmepoolsetes organisatsioonides. esmaspäeval tähistasime Euroopa päeva, täna on Euroopa Liidul tarvis ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, meie ees seisavad ühised väljakutsed, me soovime mitte ainult äh, üle saada kriisist, mis Euroopasse on imporditud, vaid me peame olema valmis ka tulevikuks ja olema valmis lahendama probleeme ja kriise ka väljaspool Euroopat, mitte ainult Euroopa sees on probleeme ja rahutusi Süürias, Bahreinis, eh, Egiptuses ja mujal ja mõni nädal tagasi tegime algust Euronistiga. diplomaatia peab olema tõhus vahend meie välistegevuses. sest me ei saa tänapäeval lahendada probleeme Euroopa Liidu sees, ilma et me võtaksime tõsiselt äh, probleeme väljaspool Euroopa Liitu. me peaksime äh, kujutama endast ka poliitilist jõudu, mitte ainult majandusjõudu. Brashton, Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresident, palun teie sissejuhatus. aitäh, härra president ja see on siis äh, esimene kolmest sõnavõtust, mis mul täna kavas on parlamenti ees. tahaksin väljendada oma visiooni meie ees seisvatest küsimustest ja puudutada mõningaid nendest ka üksikasjalikumalt, eriti nendest, mi-, neid, mida äh, parlamendiliikmed on eriti oluliseks pidanud. alustuseks, äh, meie naaberriikid mõttest äh, käib üle tormituul, me võime nimetada neid äh, kevadrevolutsioonideks äh, ja milleks iganeks. me ei tea, millega kõik see lõpeb. ootused on väga kõrged ja ka püüdlused on suured. soovitakse, et revolutsioonid lõpuks oleksid väärt seda verd, mida on valatud ja samas need tekitavad eh, tohutut segadust regioonis, mis on niigi kogenud probleeme juba aastakümneid. see kõik tekitab suuri väljakutseid Euroopa jaoks, aga samas avab meile ka uusi võimalusi, mida ei tohi käest lasta. on kaks peamist põhimõtet, mis on meie tegevuse aluseks. esiteks, Euroopas me teame, kui pikk ja valus võib olla tee vabadusele. meie enda tee kahekümnendal sajandil liberaaldemokraatiani oli aeglane. Euroopa Liit ise sündis konfliktide tuhast ja see tuletab meile meelde, kui kohutavaks võib olukord muutuda, kui demokraatia ei toimi. me peame olema teatud mõttes alandlikud, isegi eh, demokraatia levitamisel demokraatia tähendab äh, valimisi, aga see tähendab ka palju enamat. Euroopas me oleme läbi raskuste õppinud, et meil on tarvis äh, sõnavabadust, inimõigustest kinnipidamist, sõltumatut kohtuvõimu ja erapooletut äh, haldusaparaati. tarvis on kaitsta omandiõiguste, ametiühingute õigusi Äh, tarvis on ka õiget suhtumist, luua õiged institutsioonid äh, ja nii-öelda pindmisdemokraatiat, mis kõike hõlmab. sest äh, ka valitud valitsused ei jää ellu, kui demokraatial ei ole juuri. aga mingit kindlust ei saa olla ühegi riigi suhtes ja mingeid kiireid lahendusi ei ole kuigi neid oodatakse. vahepeal eh, heidab oma varju ka religioosne sallimatus, näiteks Egiptuses eh, leitakse vabandusi nendel rasketel aegadel, et mängida inimeste hirmudele. usuvabadus on üleüldine inimõigus ja seda peab kaitsma kõikjal. me peame hukka mõistma nõid, eh, kes kasutavad seda ära repressioonide Eh, eesmärgil ja toetama neid, kes eh, edendavad eh, sallivust Süürias, Egiptuses või mujal. kui me vaatame oma naabruskonda, siis me peame olema valmis toime tulema meie ees seisvate väljakutsetega. ma võin teha sadu avaldusi ja ma neid ka teen. ma mõistan hukka, ma kutsun üles, ma nõuan ja nii edasi, aga me peame ka tegutsema ja see tegutsemine peab avalduma erinevates vormides kõigepealt sanktsioonid. me kehtestame sanktsioone nende režiimide vastu, kes ei austa oma kodanikke, nende elu, rõhuvad neid politsei ja sõjaväe kaudu. eile pandi sanktsioonid Süüriale ja konkreetsemalt eh, kolmeteistkümnele konkreetsele isikule reisikeeld ja muud eh, piirangud. ütlen Äh, välja selgelt, nii nagu ma ütlesin ka Süüria välisministrile eile. Äh, Süürias rahvas soovib demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, see ei ole mingi välisriikide vandenõu. kui nendele inimeste soovidele ei vastata, siis režiim kaotab oma legitiimsuse. vägivaldne rõhumine ja maasurumine on äh, vahendid, mis eh, peaksid jääma juba ammu möödunud ajastusse. Eh, ÜRO-le ei ole antud eh, juurdepääsu, Hamas on tankidega tuldud rahva vastu. Süüria rahvas, härra president, ei allu tankidele. Te peate muutma kurssi ja tegema seda praegu Süüria välisministrile eile ma ütlesin, et peate võimaldama kohest ja piiramata humanitaarabi juurdepääsu ja ajakirjandusvabadust, üksnes siis on võimalik saavutada eesmärke. president Lukašenko eelmine aasta näiteks ei kasutanud ära võimalust näidata oma valmidust muutusteks ja avatud ühiskonnaks. ta mitte ainult ei jätnud seda võimalust kasutamata, vaid kasutas vägivalda äh, rahumeelsete demonstrantide vastu. seeläbi näitas ta üles põlastust äh, demokraatia vastu ma olen kohtunud mitmete nende inimestega, äh, kes meelt avaldasid ja ma tean, et ta ei jätnud neile mingeid muid võimalusi. me peaksime avaldama toetust sellistele inimestele kodanikuühiskonna tasandil samuti ja arendama inimestevahelisi kontakte. meie vaheti mm, kaasatus Ashrafi laagris kaheksandal aprillil toimunu on mm, hukkamõistu väärt ja ma olen ka seda teinud meil on tarvis ühinenud Euroopa lähenemist. Läksin ka sellest Iraani välisministriga. ma ei sea küsimuse alla Iraani territooriumi ega suveräänsust, aga neil on kohustus kaitsta Ashrafi laagri elanikke. ma olen mõistnud hukka vägivalla ja kutsunud üles sõltumatule uurimisele, mille tulemusel peaks välja selgitatama täpselt, mis juhtus ma olen saanud kirju eh, nii erinevatelt ühendustelt kui ka üksikisikutelt ja ka parlamendiliikmetelt, lihtsaid lahendusi siin ei ole, on mitmeid võimalusi. ÜRO võiks juhtida, aga kõige sellega kaasnevad väljakutsed, ma olen väga tänulik ka parlamendiliikmetele, kes on sinna piirkonda reisinud ja oma kommentaare teinud, me peame arutama seda oma nõukogus ja ka ÜRO pagulaste ülemvolinikuga. meie saadik läheb täna Šahvi ja ta teab, kui tähtis see küsimus minu jaoks on. auväärsed parlamendiliikmed, me peame leidma õige lahenduse, aga uurimine ja sellise käitumise hukkamõist on kõige aluseks ettepanekud on tehtud, president Salei jällegi on kõhklev, ma rääkisin temaga eile ka aruteludest, mis tal on olnud opositsiooniga, ma ütlesin talle, et ta ju teab, mida ta peab tegema oma riigi huvides. Pärsia lahe riikidega kohtumisel näiteks kohtusin Bahreini kuningaga ja rääkisin ehm, eeltingimustest dialoogis edasiliikumiseks tarvis, on õiglast äh, kohtupidamist, äh, kui seda on tarvis ja ilma selleta ei saa kedagi süüdi mõista. kõikidel nendel juhtudel on tegemist äh, vahetu meiepoolse osalusega ja meie lähenemine peab olema otsekohene. ma ütlen välja väga selgelt seisukohad kohtumistel kõikide juhtidega, kellega ma räägin ja ma loodan teha seda parlamendi eh, toetusega ja ka välisasjade eh, nõukogu toetusega. ka Liibüa äh, küsimus. paljud parlamendiliikmed tahavad tugevat välis- ja julgeolekupoliitikat. me oleme liikunud äh, päris kaugele, aga samas on meil veel tükk maad minna sõjaväeline toetus humanitaarvajadusteks, ÜRO valmisolek toetada täpselt samamoodi nagu Haiti kohutava maavärina puhul sõjavägi on aidanud kohale viia varustust ja seadmeid, tsiviilkogukond ja sõjavägi on teinud tööd külg külje kõrval, aga humanitaartöötajaid ei saa seada ohtu peamine eesmärk on päästa elusid, aga mõnikord on ainult sõjaväel vahendid selle tagamiseks. abi kiire kohaletoimetamine, infrastruktuuri paikasaamine, need on asjad, mille puhul me oleme valmis aitama, kui ÜRO seda soovib. ja mina olen esimene, kes tunnistab et me saame teha ära tunduvalt rohkem, kui me seni oleme teinud. NATO-ga koostöö parandamine operatsioonide kohta, andmete vahetamine, seda me teeme esimest korda. reedel kohtus, juhatasin koos äh, härra peasekretär Rasmusseniga kohtumist ja me arutasime ka Liibüa teemat. Aafrika Liidu president Sean Pengiga, Aman Mussaga, professor Intsenogluga ja ÜRO erisaadiku Al-Hatibiga ja Ban Ki-mooniga toimunud aruteludes ma rääkisin sellest, et me kutsuksime kokku regionaalsed organisatsioonid eh, Kairos ja me arutame koos, kuidas täita oma rolli Liibüa tuleviku kujundamisel, kuidas aidata Aafrika riikidel äh, välja töötada põhiseadused, kuidas ette valmistada valimisi. olen saatnud kaks missiooni Liibüasse selleks, et teha koostööd noortega ja naistega. minu meeskond ütles, et äh, äh, paljud inimesed ütlesid, et Nad nüüd esimest korda kuulevad sõnu ja argumente, mida nad kunagi varem ei ole kuulnud. aga üks asi on selge, Gaddafi režiim peab lõppema. ma tahan avada kontori Benghazis, et me saaksime edasi minna rahva toetamisega. Civil toetada kodanikuühiskonda, ülemineku äh, rahvuslikku nõukogu, äh, toetada äh, julgeolekusektori reformi, et edasi arendada seda, mida rahvas on soovinud. inimesed soovivad abi hariduse, tervishoiu tagamisel, piiride turvalisuse tagamisel. Need on asjad, mida me saame neile anda ja tahame anda ja kõige selle puhul äh, hõbedase niidina jooksevad läbi inimõigused. ning siis avased parlamendiliikmed on äh, meie uus naabruspoliitika, mis on uue visiooni ja uute ambitsioonidega. Euroopa Liit ja naabruskond on äh, üksteise suhtes vastutavad eesmärkide saavutamisel edasi arendada seda, millest me oleme juba äh, rääkinud, mobiilsus, äh, raha, turud ehk inglise keeles kolm M-i, mobility, markets, money. üks näide mobiilsusest on noored. tegemist on noorte ühiskondadega, kus noored ootavad, ihaldavad uusi võimalusi ja me tahame neid toetada ja nende teadmisi ära kasutada ka Euroopa jaoks. Nende reisimis- ja õppimisvõimalused, naiste võimalused, võimalused tulla uutele turgudele, need on ka kingitus liikmesriikidele, mõnedel liikmesriikidel on juba pikaajalised suhted nende naaberriikidega. aga nüüd on avanenud uued võimalused. juurdepääs turule me teame, et me saame teha tõelise panuse majanduskasvu stimuleerimiseks ja majanduse taastamiseks. Te kõik teate, missugust mõju on kriis avaldanud riikide majandustele. mõned nendest riikidest toetuvad Euroopa Liidule kui põhilisele eksporditurule. võimaldades nendel oma turgu arendada, oleks äh, võimalik saavutada uusi tulemusi me saame aidata neil jõuda meie standardite tasemele ja kõige rohkem kehtib see väikeettevõtete puhul, aga meil peab olema poliitiline tahe selle tegemiseks, meil peab olema pühendumus sellele, et avada oma turge nendele. see on väljakutse, väljakutse ükskõik mis olukorras eriti aga raskes majandusolukorras, aga me peame sellega toime tulema, sest kui me seda ei suuda, siis ähm, ähm, meie naabrus, naaberriikide majanduste kokkukukkumine mõjutab ka meid. ja me ei pea mõtlema mitte ainult sellele, mida me saame teha vahetu abina, vaid ka sellele, milliseid protsesse me saame mõjutada näiteks äh, aruteludes maailma suurte finantsinstitutsioonidega aga naabruskonna puhul peame tegema rohkem, kui me oleme teinud seni, selleks et äh, tagada tõhusamat ressursside ärakasutamist. üks naaberriik, kus kasv äh, on, Tuneesias on kasv vähenenud, me peame toetama nende kodanikuühiskonda ja mõtlema mitte ainult äh, uue strateegia olulisusele ja pikemale perspektiivile, vaid tähtis on ka see, mida me teeme praegu Tuneesia, Egiptuse ja teiste heaks. ja neil on praegu väga raske eelarve olukord, seepärast oleme alustanud arutelusid ka finantsinstitutsioonide ja teistega, kes oleksid valmis neid riike toetama turism on kokku kukkunud, majandus ei toimi, need risk, riigid on tõesti väga raskes olukorras. nii et olukord on väga pakiline, me peame tegutsema koheselt, aga selle kõrval loomulikult on tarvis ka pikaajalist strateegiat. ma olen kohtunud noortega ja naistega ja naised Egiptuses soovivad eriti suuremat rolli ühiskonnas. ma olen rääkinud paljude valitsuste, valitsuse ministritega, planeerimisminister näiteks, ta on valmis ehitama majasid rahvale, tal on olemas visioon eh, selle kohta, aga auväärsed parlamendiliikmed, ka meie saame anda siin oma panuse, võtta nende riikide visiooni ja toetada selle arendamist. koolitus, haridus, infrastruktuur, võimalused äh, väikeettevõtetele, ÜRO naistega koostöö tegemine, elamumajandusprojektid kuidas me saaksime ühiselt äh, luua suurema, veelgi suurema visiooni. ehitusminister, kes on valmis ähm, meiega tegema koostööd, tugevdama veelgi seda suhet, mis meil juba on ja tegema seda koostöös regiooni teiste partneritega eelolevatel kuudel ja aastatel ootavad meid ees uued väljakutsed seoses Egiptusega ja me peame olema valmis kasutama oma teadmisi ja kontakte. ma olen alati öelnud, et äh, välisteenistus on jõud, mis peaks aitama vältida ja lahendada konflikte ja seepärast äh, meie roll Serbias ja Kosovos on samuti tähtis. meie hääl võib olla tähtis, seepärast me peame kaasama Bosnia liidrid, äh, nad peavad lõpp, hakkama mõtlema rohkem oma riikide ja kodanike tulevikule ja vajadustele ja seda laiemas kontekstis. meil on ka roll Lähis-Ida rahu kontekstis. parlamendiliikmed kõik teavad, et äh, stabiilsuseks Lähis-Idas on tarvis rahu probleemid on domineerinud seda regiooni aastakümneid. olen äh, kvarteti põhimõtete väljatöötamise kohtumist juhti nüüd veebruaris, meil on toimunud palju arutelusid ja järgmine kohtumine oli põhimõtete üle aprillis. ma jätkuvalt äh, usun, et äh, läbirääkimistega saavutatav äh, lahendus on võimalik. me oleme samuti tugevalt toetanud äh, Palestiina riigi ülesehitamist. kolmeteistkümnenda aprilli kohtumisel ma kuulasin kiitust Salam Fayadi tööle inimõiguste, õigusriigi põhimõtete, hariduse, sotsiaalkaitse tagamisel. ma tunnustan äh, Palestiina lepitusprotsessi, see on võimalus, võimalus, mida Euroopa Liit on soovinud aastaid. see, mis toimub praegu on pika aja jooksul kõige tõsisem jõupingutus, mida on tehtud ja see on võib-olla võtmeks kahe riigi lahendusele. olen kohtunud Egiptuse, Araabia liiga, Ühendriikide, Iisraeli juhtidega. vägivallatu lähenemine, äh, olemasolevatest lubadustest kinnipidamine on keskse tähtsusega ma usun, et äh, Iisrael peaks äh, andma üle maksutulu Palestiinale, aga mm, Hamasi suhtumine ei ole muutunud ja ka Iisraeli turvalisust ei saa unustada flotilli saatmine ei ole äh, õige lähenemine minu arvates Gazaga seoses. ma olen olnud seal kaks korda inimesed eh, soovivad paremat juurdepääsu eh, majandusarengu tagamiseks. laste olukord on seal kohutav. me oleme teinud Iisraelile ettepanekud selle parema juurdepääsu tagamiseks. Glanšaliit on aastaid olnud eh, vahi all ja ta peaks saama võimaluse minna tagasi koju oma ema-isa juurde. tõeline demokraatia on sallivuse, rahu ja heaolu alus. me ei saa loomulikult oma eesmärke alati saavutada kiiresti ja ilma tagasilöökideta, aga selle protsessi jätkumine on ainus võimalus kunagi sihtmärgini jõuda ja me peame aitama kõiki riike, kes soovivad jõuda demokraatiani sellel teel. me peaksime kasutama oma ressursse, et kasutada ära võimalusi, eriti noorte heaks, aidata kaasa nende osalisele poliitilises elus, eh, toetada erakondi, paljud eh, Euroopa riigid on pidanud ise sellesama tee läbi tegema. kodanikuühiskonna ja parteide äh, arendamine ja stabiilsuse saavutamine. kui ma nendes riikides käin, siis ma ütlen alati, et ei piisa sellest, et äh, moodustada uus valitsus äh, valitsust on mõnikord kerge kukutada, aga sealt peab edasi minema valimiskasti tuleb kasutada üks kord, kaks, kolm, neli korda ja see peab olema pidev regulaarne protsess ja seda saab teha ainult siis korrektselt, kui demokraatia on toimiv. Cote d'Ivoire'is on samuti hea näha, et protsessid on liikuma hakanud. Need on kõik asjad, mida me peaksime üldiselt toetama. muutused ei tähenda tingimata progressi, aga progressi jaoks on muutused eeltingimuseks. mõned asjadest, mida ma kirjeldasin, nõuavad liikmesriikide poolset tegevust, mõned nõuavad komisjoni poolset tegevust, äh, paljud nõuavad ka parlamendi toetust ja me peame kõik olema valmis täitma oma rolli. aga kui me teeme seda üksnes eh, hetkel, kui eh, mingi küsimus on ajakirjanduse tähelepanu all, siis me edu ei saavuta. me peame olema valmis eh, kinnitama oma naabritele, et nad mitte ei peaks alustama teed demokraatia suunas, vaid aitama neil ka selle lõpule viia tahan siinkohal tänada ka kõiki raportööre. lõpetuseks tsitaat ühelt äh, antropoloogilt Margaret Meadilt. tema ütleb, et äh, kunagi ei tohi kahelda, et väike rühm ähm, äh, sihikindlaid kodanikke suudavad saavutada muutusi. aitäh! Julia Deston. Uh, I would like to remind you, colleagues. suur tänu, proua Ashton, ma tahan meenutada kolleegidele, et lisaks eh, sissejuhatavale sõnavõtule me arutame ka kolme kolleegi kolme raportit, härra Albertini, härra Gualtieri ja proua Muniz de Guiza raporteid ja ma samuti meenutan, et meie esmaspäeval toimunud hääletuse alusel me lisasime ka äh, meie arutellu äh, kristlaste vastu suunatud vägivalla küsimuse. ja nüüd fraktsioonide nimel äh, saab sõna Rahvapartei esimees Josep Toll. aitäh, proua komisjoni asepresident, kõrge esindaja Catherine Ashton, armsad kolleegid, välispoliitikat demoneerivad enam-vähem rahumeelse revolutsiooni teel paljudes meie Vahemere äärsetes äh, riikides ja tegem- ja on äh, olnud ka äh, oluline etapp terrorismivastases võitluses, bin Ladeni surm. milline on Euroopa koht, kas me äh, oleme pühendunud kindlasti ÜRO egiidi all juhitav äh, operatsioon Liibüas, kus osalesid Euroopa riigid, näitas, et osa Euroopast on võimeline raskes riigi olukorras tegutsema, kui ta soovib. kas me oleme äh, vältimatult vajalik rahvusvaheline partner, kas äh, see vastab meie majanduslikule kaalule? vastus on kindlasti negatiivne. Euroopa tõepoolest äh, on äh, veidi suurendanud oma osa, osakaalu. Euroopa on üritanud oma äh, samme teha, astuda, aga nendest riikidest üritavad inimesed põgeneda selleks, et tagada oma lastele paremat äh, tulevikku. Äh, humanitaarne vastus sündmustele on kindlasti vajalik, proua asepresident, proua kõrge esindaja, meil on vaja teha rohkem me oleme hakanud äh, õppetunde ära õppima nendest kogemustest. veel hullem, kui on see, et et paljud inimesed hukkuvad meie äh, piiridel meres, me ei tea, kui palju neist on hukkunud, aga veel hullem on see, kui äh, suletakse piirid ja äh, seatakse küsimärgi alla niivõrd vajalik instrument nagu Schengeni ala kas kõik see on Euroopa, Euroopa väärtuste, põhimõtete ja ideaalide vääriline, mina ei usu seda minu fraktsioon, Euroopa Rahvapartei fraktsioon seda ei usu ja ma olen kindel, et enamus äh, kolleegidest siin kojas seda ei usu. Äh, armsad kolleegid, kui me kohtume täna meie esindaja, kõrge esindajaga siis selle tõttu, et Lissaboni äh, leping andis meile hääle ja näo. nüüd on aga aeg tegeleda praktiliste küsimustega, see tähendab seda, et me peame tegema äh, valikuid, neile kindlaks jääma, millised on Euroopa väärtused, äh, võitlus terrorismi vastu, konflikti lahendamine Lähis-Idas, kaubanduspoliitika, kõik need teemad on olulised ühe korraga, see ei ole kerge. millised on meie privi-, delegeeritud partnerid, eh, USA tärkavad riigid või teised, kuidas saavutada parimaid tulemusi, jättes äh, välispoliitika liikmesriikide asjaks, nagu kuuskümmend aastat seni on olnud, või peame rääkima tugeva ja selge häälega? Lahu-, vastus äh, seisneb äh, selles, et meil on vaja rohkemat, äh, rohkem Euroopat, meil ei ole vaja rohkem natsionalistlikku egoismi, vaid rohkem Euroopat. armas proua Ashton, me tahame tugevat välis- ja julgeolekupoliitikat ja meil on vaja selleks defineerida mõned mõned eesmärgid ja neile, nende nimel töös teha Lähis-Idas oli kahe tuhande kümnendal aastal väga olulisi sündmusi. Euroopa Liit aga peab nüüd tegutsema selleks, et unustataks ära tema nooruses tehtud vead. Jean ja ma kordan siin äh, paavst Johannes Paulus teise sõnu, ärge kartke, me oleme väga palju äh, raha kokku hoidnud ja palun tehke nüüd äh, ettepanekuid, kuidas kasutada kokkuhoitud raha selle asemel, et see liikmesriikidele tagasi anda, aitäh! suur tänu. järgmisena Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel eh, nende esimees Martin Schulz. aitäh härra president, Euroopa Liidus, kus eh, me kõigis eh, riikides võitleme renatsionaliseerimisega suuna-, suunatud arengutega, peaks Lissaboni leping olema instrument, mis võimaldab meil uut äh, Äh, ühise välis, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, ühist äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat arendada. kui meil on nüüd selline arutelu kõrge esindajaga, siis me peaksime meenutama e-, endale seda, milline oli algus ja siis äh, kindlasti tuleb meelde, et olid mõned riigid, kes ei soovinud Euroopa Liidu välisministri tiitlit ja seetõttu tekkiski see kõrge esindaja tiitel see on äh, mõistetav ähm,, sest äh, lisaks äh, äh sisepoliitikale, maksupoliitikale on välispoliitika üks väga oluline äh, liikmesriigi suveräänsuse osa ja selle äh, ülekandmine Euroopa tasandile välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes on olnud väga julge samm Euroopa Parlamendis äh, koos kõrge esindajaga peame aga esitama endale hoopis äh, teise küsimuse, nimelt küsimuse, et milline on Euroopa Liidu roll, milline on Euroopa Liidu roll äh, rahvusvahelises poliitikas iseseisva organina. ma öö, olen viimastel päevadel lugenud kõrge esindaja artikleid, mis panevad mind imestama, sellepärast et need artiklid öö, nendes artiklites, mida ma olen lugenud, on eh, on eh, kritiseeritud eh, kõrge esindaja vähest nähtavust ja need artiklid on aga pärit nende inimeste sulest, kes eelkõige soovivad oma rahvuslikke huve es esikohale seada ja ilma partneritega konsulteerimata soovivad nad teha otsuseid, mis Euroopat äh, lõhuvad, vaatame näiteks Liibüa otsust. vahe, vähe, äh, harva on olnud äh, selline lõhestatus Euroopa Liidu poliitikates kui Liibüa küsimuses. eriti just Euroopa Liidu suurtes pealinnades on olemas kalduvus Euroopa Liidu äh, Äh, välis- ja julgeolekupoliitikat vaadelda kui äh, oma riigi välis- ja julgeolekupoliitika ajamist Euroopa vahenda, vahenditega. Teie äh, Euroopa Parlamendis leiate suurima võimaliku toetuse, kui te ütlete nendele inimestele, et teie ühepoolseid huve me võime ju respekteerida, aga see ei või olla Euroopa Liidu ühise välispoliitika äh, eesmärk, mille panen paika mina, kõrge esindaja. mina olen selle poolt, et me avaks Liibüas äh, oma büroo, nagu te ütlesite, kuna teie, äh, kõrge esindaja, Euroopa Liit ise on poliitiliselt äh, ja humanitaarselt äh, usaldusväärsemad kui need riigid, kes äh, sunnitult äh, sõjalisi meetmeid Liibüa vastu rakendavad, aga alles eelmisel, eelmise aasta sügisel suurimal relvamessil oli, Liibüas olid esindatud oma stendidega Saksamaa, Prantsusmaa, Suur-, Ühendkuningriik, Belgia on Liibüa härra Gaddafi armee relvade põhitarnijad äh, kes võitleb mässulistega ja Euroopal on vaja usaldusväärsust, Euroopal on vaja soft power'i osa, usaldusväärsust, kes aitab demokraatiat üles ehitada, avab büroo selleks, et toetada kodanikuühiskonna eh, arengut, kes eh, Euroopa Liidu rahvusvahelist koostööd määratleb mitte kui teiste alistamist, eh, dip-, diplomaatilis-majanduslikele ühepoolsetele huvidele, vaid kes äh, ajab äh, maailma regioonidega äh, võrds-, võrdväärset poliitikat. see minu meelest on Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika visioon. Te ütlesite, et olulised on kolm M-i, money, mobility, market access. järgmises äh, etapis peaksite te lisama kolm äh, C-d, coherence, concreteness and community method. ja siis te selle kolme M-i ja kolme C-ga leiate ka partnereid Euroopa Parlamendis. meie sotsiaaldemokraatliku fraktsioonina teame, et äh, teie ja parlamendi vahelise koos, teie ja parlamendi vaheline koostöö on alles alguses ja et äh, paljusid asju tuleb parandada. sellepärast ma kordan oma pakkumist. ma arvan, et ma võin rääkida siin enamuse kolleegide nimel. Teie välis- ja julgeolekupoliitilise äh, nägemuse jaoks leiate te siin palju rohkem toetajaid kui kahekümne seitsme liikmesriigi välisministrite kohtumistel, keda ma kõiki armastan, aga neil on ainult, neil on see probleem, et nad esindavad ühte riiki ja, aga teie esindate kogu mandrit diplomaatilise esindajana. järgmisena liberaaldemokraatide nimel nende esindaja härra Verhofstadt. suur tänu, president, proua Ashton, laupäeval äh, toimus mul pikk kohtumine Kairos äh, Egiptuse uue peaministri härra Sharafiga. ja selle kohtumise järeldus ja minu järeldus pärast seda kohtumist, tegemist oli minu teise visiidiga Kairosse viimase kahe kuu jooksul, olid järgmised, nagu te ütlesite, me peame igati aitama seda revolutsioonist liikumist Põhja-Aafrikas ja eriti arvestama seda, mis toimub Egiptuses. me peaksime loobuma sellisest äh, äh ülevaltpool allavaatamise, eh, kohandamisi. Eh, USA Marshalli kava, kas te teate, kui palju raha kanti üle? üks protsent SKP-st igal aastal, sada kuuskümmend kaks miljardit dollarit tegelikus väärtuses. aga meie lubame Egiptusele kui palju? ühte miljardit. mitte sada kuuskümmend kaks miljardit, vaid ühte miljardit aastal kaks tuhat üksteist, kaksteist, isegi mitte kaks tuhat kolmteist, kui meil oleks sellised võimalused. ma arvan, et see on pisku ja mida ma teilt ootan ja ka komisjonilt loodan, sest me räägime ju komisjoni rahalistest vahenditest, eh, me ei peaks piirduma suurte kavadega naabruspoliitika muutmiseks, seda on tulevikus vaja teha, kuid mina ootan, et nii kiiresti kui võimalik äh, Äh, osutatakse otsest vahetut eelarveabi Egiptusele, sest aasta lõpuks äh, pole Egiptuse eelarves enam raha ja see võib ajendada vasturevolutsiooni Egiptuses. otsest vahetut eelarveabi või selle riigil võlgade kustutamist me vajame kohe ja ja see oleks suureks abiks nii Egiptusele kui egiptlastele. minu teine sõnum puudutab Süüriat olgem avameelsed, proua Ashton. Süüria on väga suur katastroof. selle kohta, mis seal toimub, mul ei olegi sõnu muid kui äh, araabiakeelne Tiananmen, Tiananmen, Araabias toimunud Tiananmen. inimesi tapavad tankid, snaiprid iga päev. kaheksasada inimest tapetud täna, kaheksa tuhat inimest arreteeritud täna. Äh, inimesi piinatakse väga julmalt selleks, et kätte saada äh, Facebooki äh, kasutajanimed ja nende äh, sõbrad Facebookis. sõdurid ei taha tulistada oma kasmalaste pihta ja pööravad relvad oma ja Salarmee vastu nii Bashas kui Ashrafist ja on selge, et see, mis Süürias praegu toimub, see on, on see uh, Bashar al-Assad on maailma kõige julmem diktaator hetkel Äh, Süüria sündmuste valguses, see on selge analüüs toimunust. mida siis ette võtta? kui täna tapetakse kaheksasada inimest, kaheksa tuhat ini-, kaheksasada inimest, kaheksa tuhat inimest heidetakse vanglasse, iga päev piinatakse, mida meie teeme? meie külmutame kolmeteistkümne võtmeisiku varad. see ei ole tasakaalustatud lähenemine, see on tegelikult naeruväärne. ja sellest ei ole abi Äh, režiimi survestamisel suuna muutmiseks. sellest ei piisa, kui me ütleme, kolmteist isikut, üks on Assadi äh, vend ja teine on õe, poeg või tütar, selles nimekirjas ei, sellesse nimekirja tuleb kiiresti kanda sadu nimesid selleks, et tõelist survet osutada. ma mõistan ka teie lähenemist, te ütlete, võib-olla jätan Assadi nimekirjast välja, ja võib-olla sellest on abi hiljem ja ta muudab oma suhtumist, siis öelge tänases arutelus selgelt välja. ma tahan, et te ütlete, et annate saadile paar päeva aega ja kui ta selle paari päeva jooksul ei tee lõppu sellele, mis toimub seal, siis külmutage kõik vahendid, mitte ainult kolmeteistkümne isiku, vaid kogu Assaati perekonnavarad. ja kehtestage eh, reisimiskeeld mitte kolmeteistkümnele inimesele, vaid tervele Assadi perele ja öelge väga selgelt seda välja, nad ootavad seda e.. eile me olime vahetuskontaktis süürlastega, kes ütlesid, et me peame karmistama oma sanktsioone, vastasel juhul ta ei peatu ja kuulutage välja, et Assadi perekonda ei pea Euroopa Liit mitte kunagi Süüria rahva õigeks esindajaks ja et ta peab hakkama aru andma sooritatud kuritegude eest. president katkestab, aeg on läbi. seda me ootame teilt täna, jätkab härra Verstoffel, et teie suudate lõpetada selle Tiananmeni tapatalgu Araabia riikides ja Süüria rahvas ootavad meilt täna selget sõnumit ja mitte homme. tänan järgmisena Charles Tannock konservatiivide reformistideni. proua president, kõrge esindaja suurema ÜVP-s käesoleval aastal on välisteenistuse loomine hiljuti teie kõrge esindajaga sattusite surve alla, kuna välisteenistus ei ole piisavalt hästi toiminud, kuigi parunes Ashton, te saate olla ainult nii tõhus, kui liikmesriigid teil seda võimaldavad ja loomulikult te, te vastumeelselt kasutate oma algatusvõimet ja ma igati toetan seda. ühelt poolt Euroopa Liit tahab suurendada oma ülemaailmset rolli diplomaatias, teiselt poolt aga äh, ÜVP nõuab üksmeelt, ühtsust ja seetõttu ei saa ohtu seada liikmesriikide seisukohti, teevad eriti suurriikide omad. selline Euroopa välispoliitika hübriid eh, tegelikult eh, on meie vastu, kes me arvame, et Euroopa Liidu ülemaailmsed ambitsioonid tegelikult õõnestavad riikide suveräänsust paradoksaalselt tundub, et äh, riiklikud suveräänsused on hakanud nüüd Euroopa Liidu ambitsioone õnnestama, nagu Liibüa sündmuste valgus võib öelda. meie fraktsioon äh, jätkab konstruktiivset koostööd Euroopa välisteenistusega, soovime talle edu ja me soovime, et oleks tagatud eelarveneutraalsus ja suurem poliitiline aruandlus. Äh, kuigi kõrge esindaja on teinud suurepäraseid ametisse nimetusi, nimetamisi tahan ma küsida, miks komisjon siiski hoiab teid vaos ja eraldab ebaproportsionaalseid vahendeid eh, Euroopa Liidu lahendamiseks ja naabruspoliitika? see ei tähenda Euroopa Liidu maksumaksjate raha vä-, ähm, väärtuslikku kasutamist ega kõigepealt äh, Gaza flotill, kas teie saate survestada Türgit, et nad lõpetaksid need ohtlikud provokatsioonid ajal, mil Iisrael on sattunud väga suure surve alla Gazast äh, rünnakute tõttu ja uute Iraani äh, sõjalaevade läbimise läbi Suene kanali? ja kuidas Euroopa Liit eh, siiski suhtub Hamasiga, mis on eh, ÜRO poolt eh, keelustatud kui terroristlik organisatsioon. kas te suudate leida lahenduse Ashrafi laagrile ja kas te mõistate hukka otseselt Bahati seadust Ugandast, mis võimaldab ähm, homoseksuaalide äh, surmamõistmist ja ma toetan teie jõupingutusi eh, stabiliseerida olukorda Lähis-Idas ja eriti teie hukkamõistu kristlaste tapmise kohta Egiptuses. aga miks president Assad Süüriast on jäänud välja Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast pärast tema jõudude poolt brutaalset tsiviilelanikkonnast eh, äh, eh, demonstrantide tapmist? järgmisena konvendid roheliste nimel. proua kõrge esindaja, armsad kolleegid ma tahaks täna lihtsalt äh, esitada teile mõned küsimused, proua kõrge esindaja. esiteks, äh, Guy Verhofstadt juba ütles seda Süüria kohta. kes takistab Euroopas öö, äh, seda, et Assad pandaks ka nimekirja, kes on need riigid, kes täna takistavad Euroopa Liidul öö, ainsa võimaliku äh, lahenduse tarvitamist. kui see ei ole võimalik, sellepärast et härra Vesterveele seda ei soovi, siis öelge, et see on härra Vesterveele, et me teaks, Äh, äh, kes poliitikat teevad ja kuidas teevad, see on ju täiesti uskumatu. me ei ütle ju nii, nagu Saksa välisministeerium ütleb, et äh, Assaadi diktatu-, diktaatori la-, diktatuuri lahendus on Assad, kui me soovitakse, et me seda usu-, siis see on ju uskumatu. Süüria puhul ei ole mingit muud lahendust. Assad peab võimult kaduma Süürias, see peab olema Euroopa Liidu positsioon. selge on see, et Assad ja kogu tema perekond tuleb anda, panna nimekirja mitte täna, mitte homme või ülehomme, vaid täna ja kui see on võimatu, sellepärast et vaja on ühehäälsust, siis tuleb öelda, et kes äh, seda lahendust takistavad. seda tuleb öelda avalikult, selleks et Euroopas toimuks äh, tõeline arutelu. teiseks, kes takistab täna ja kuidas takistab seda, et Iisrael maksaks palestiinlastele vajalikke makse. Iisraeli julgeolekut tuleb loomulikult tagada, aga Iisraeli julgeolekut ei saa tagada mm, palestiinlaste õnnetuse kaudu, see ei saa olla lahendus. ning viimane küsimus. Liibüa rannikul on mõni päev tagasi hukkunud kuussada inimest. oli öö, äh, öö, äh, Äh, seal oli ka piirkonnas äh, laevu, öeldakse, et tegemist ei olnud NATO laevaga, tegemist ei olnud Charles de Gaulle'iga, äh, nüüd on kuuldus, et tegemist on Malt-, oli Malta laevaga, millised andmed teil on, et kes oli, kelle, mis riigi laev see oli, mis laev see oli, kes ei päästnud neid kuutsada hukkunud inimest? kahekümne esimesel sajandil tuleb öelda, kelle laev see oli, sest tegemist on on inimeste jätmisega habitusse olukorda. Um, Lothar Biski, The United Left. järgmisel Lothar Biski eh, kuue nimel proua kõrge esindaja, selles arutelus te ei pea kuulma mitte üksnes kiidusõnu, vaid ka kriitikat, olgem ausad, mõningates valdkondades Euroopa välispoliitika on nurjunud. Araabia rii-, maailmas äh,, Afganistanis, Iisraeli, Palestiina küsimuses ja meie idapoolsete naabrite puhul. milles on probleem, miks äh, kahekümne seitsme riigi hulgas ei ole võimalik ÜVJP osas ühist liini kokku leppida. möödas on aeg, kus läänemaailm oma huve sai läbi suruda ilma arvestamata partnerriikide ja nende rahvaga. Euroopa Liit peab avanema e, huvide tasakaalustamise poliitikale. mitte viimases järjekorras topeltstandardid ja sõjalistes äh, kategooriates mõtlemine on olnud nurjumise põhjusteks see siin kojas praktiliselt äh, juubeldati, kui ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas Liibüas äh, sekkuda. täna aga oleme me kõik peaaegu veidi nõutud, äh, vaadates, millised arengud seal on toimunud. mida me teeme Gaza tsiviilelanike heaks või Darfuri tsiviilelanike heaks? kuidas me kaitseme õigust väärikale elule nende ühe, nendele ühele koma neljale miljardile inimesele, kes peavad äh, hakkama saama vähem kui ühe dollariga päevas. see küsimus on minu fraktsioonile eriti südamel. Äh, revolutsioonid Araabia riikides äh, on esitanud ühe nõudmise kõik nõudmise, et vaja on õiglust, vaja, vaja on jaotada rikkust äh, ühiskonnasiseselt äh, õiglaselt, vaja on äh, õiglust poliitilistes otsustes ja rahvusvahelisel areenil. Euroopa Liit peab sellest välja astuma ja ülesannete lahendamine võimaldab, nõuab ühist rahvusvahelise õiguse arendamist, mitte selle ühepoolset kujundamist ja läbisurumist kolleeg uh, Bastian Belder, Freedom and kolleeg Bastian Belder, EFD fraktsioon, palun. aitäh, härra president, äh, proua kõrge esindaja, ma tahaks esitada mõned äh, küsimused, mis äh, mul südamel on, tegemist on Iisraeli-Palestiina konfliktiga, milline äh, peab, peaks olema Euroopa Liidu äh, seisukoht, mida tehakse Julgeolekunõukogus septembris, kui Palestiina äh, omavalitsusorganisatsioon sooviks äh, välja kuulutada iseseisva riigi, mis oleks sõltumatu Iisraelist. see küsimus on seda aktuaalsem, kui kuna Fatah ja Hamas on viimastel nädalatel kokkuleppele jõudnud ja täiesti ära unustanud, millised tingimused esitas Euroopa Liit Palestiina riigi jaoks. E, tingimuseks olid, et äh, loobutakse terrorismist ja tunnustatakse Iisraeli riiki. Hamas ütles avalikult, et äh, nad äh, Äh, Hamas kuulub Euroopa Liidu terroristlike organisatsioonide nimekirja ja nüüd on küsimus, et mida teeb Euroopa Liit. me ei saa lihtsalt jätkata nagu tavaliselt, tegemist on põhimõtteliste rahupõhimõtetega ja see ähm, halvendaks Euroopa Liidu ja Iisraeli suhteid. tänan, kolleeg, ja nüüd on aeg anda sõna meie raportööridele, kõigepealt Gabriele Albertinile ja minu ettepanek on, et te jagate oma äh, sõnavõttu kahte ossa, alguses neljaminutiline osa ja kaks minutit meie arutelu lõpus, meie arutelu lõpus ja sõna on teil. tänan, president, kõrge esindaja, kolleegid. Euroopa äh, ühise Äh, julgeoleku ja välispoliitika teema on muutunud tänapäeval veelgi aktuaalsemalt, arvestades seda, mis toimub äh, Vahemere piirkonnas ja levib Lähis-Idasse. see tõsine kriis mõjutab äh, Vahemere lõunapoolseid piirkondi ja vee, äh, laieneb ka Araabia poolsaarele ja Euroopa Liit peaks tõesti üles kutsuma äh, Äh, toetusele nendele inimestele, kes on seadnud oma elu ohtu selleks, et parandada oma tingimusi ning algatada demokraatia protsess ning kukutada kehtivad režiimid. meie peame olema nende jaoks partnerid ja esindama oma seisukohti läbi meie kõrge esindaja baroness Ashtoni, kuid samuti arutama ka eelarvekontrolli tsiviil- ja äh, sõjalistes organites nii ühise välis- kui ka äh, kaitsepoliitika raames ja see on omavahel seotud Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide vaheliste suhetega, eriti nõukoguga, ja komisjoniga me peame mõtlema selline, milline on Lissaboni järgne Euroopa Liidu välispoliitika, samuti tõstetab küsimus multilateraalsusest, me peaksime ära kasutama uue institutsiooni, Euroopa Liidu välisteenistuse, mis on saanud juba tegelikkuseks ja toimivaks organisatsiooniks ja mul on väga hea meel äh, viimase ÜRO Julgeolekunõukogu äh, Äh, istungi tulemustest ja äh, tunnustades seda, et Euroopa Liidul on vaatleja roll Julgeolekunõukogus. me üritame äh, anda tõsist sisu sellele ja oma raportis me räägime sellest, milline on olnud need Tuneesias, Süürias ja teistes riikides tsiviilelanikkonna vastuseis äh, kõikides nendes riikides on soov kujundada ise oma saatust ja samuti on tugev üleatlandiline allianss ja väga olulised on ka suhted Venemaaga. me peame toetama laienemist, kodanikeõiguste austamist, õigusriigi põhimõtteid eh,, diplomaatilisi suhteid Brasiilia, Venemaa, India ja Hiinaga, Araabia riikidega ja need on kõik olulised tähtsad aspektid minu raportis um,. Rap järgmine raportöör, härra Robert Goldieri ja sama ettepanek teile, jätta kaks minutit arutelu lõpufaasi. aitäh, härra president, kõrge esindaja ühine välis- ja jul-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, elab läbi väga delikaatset äh, etappi. Äh, rahul, süsteem areneb, Euroopa Liit peab muutuma usaldusväärsemaks julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas. Euroopa kriisilahendus üksus, demokraatia toetamine, mitte demokraatia eksport on vajalik praegu majanduskriisi tõttu on vältimatult vajalik ühist kaitsepoliitikat üles ehitada. Lissaboni leping võimaldab uusi vahendeid selleks, võimaldab äh, toimida äh, ühtselt ja võimaldab saavutada kvaliteedihüpet äh, ühises välis- ja kaitsepoliitikas. see on vajalik, aga samal ajal Euroopa Liidu hoone ähm, väriseb äh, tegeldakse ambitsioonides uute mõõtmete leidmisega mõningates riikides ja me üritame eh, näidata neid vastuolusid ja mõelda, et mida saab eh, ära teha e. Egiptuse kriisi puhul me väljendame pettumust, et Euroopa Liit eh, ei saa tegutseda ühtselt. EUFOR Lüübia, Liibüa mandaati piirati ja ka seda tuleb Äh, taunida. Äh, meil on vaja tegutseda koos oma partneritega selleks, et me läbirääkimiste kaudu jõuaks Gaddafi režiimi lõpu, lõppemiseni ja demokraatlike protsesside algamiseni. NATO militaarne sekkumine ei saa olla otsustava tähtsusega. Äh, oluline ja hea on see, et peetakse kinni ÜRO resolutsioonist vägivald et e, vald ei tohi laieneda. E, varanduse külmutamine on hea e, ja tuleb parandada kohalike elanike olukorda. me lähe-, peame minema ka kaugemale Euroopa vastutus äh, Euroopas kannab vastutust Euroopa Ülemkogu ja loomulikult ka president ja kõrge esindaja. me ütleme väga selgelt, et kahepoolne koostöö ja ähm, äh, koalitsioon äh, äh, teiste riikidega ei tohi asendada Euroopa Liidu poliitikat ja äh, selle poliitika taasriigistamine ei äh, rahulda meid, mitte sellepärast, et me oleks mingid lepingupuristid, vaid me arvame, et võttes arvesse meie väljakutseid, ei ole see asjakohane. Euroopa peab olema, parlament peab olema äh, dialoogis äh, nõukoguga, me peame arutama, milline peab olema tõeline Euroopa välispoliitika. meil on vaja spetsiaalset äh, koosolekut, kus me tegeleksime Euroopa äh, kaitse, julgeoleku ja kaitsepoliitikaga. Teie, kõrge esindaja, peaksite töötama kom-, konsensuse saavutamise nimel ja te peaksite äh, kujundama ÜVJP-d ja JKP-d sidusamalt äh,. meil me oleme teinud väga erinevaid äh, ettepanekuid oma äh, raportis, et meil oleks siin äh, võimalused parandada oma võimekust kriisidele reageerimiseks. Euroopa sõjalisest võimekusest aga ei piisa. me oleme väga palju maha jäänud sellest tasemest, mis on liikmesriikidel. meil on vaja äh, tegeleda oma võimekuse jagamisega, meil on vaja äh, arendada kaitseagentuuri, meil on vaja arendada välja Euroopa kaitseruum, meil on vara, parandada oma äh, meil on vaja parandada oma tehnoloogilist baasi, meil on vaja ühtseid juhtimisstruktuure, me ei ole nendes äh, valdkondades piisavalt palju teinud, me ei olnud võimelised Liibüa kriisile piisavalt kiiresti reageerima, meil on vaja pidevat kriisi äh, lahendamisvõimalust. ja seejuures äh, on meil vaja, et, et lähtutakse ühenduse meetodist. ma arvan, et enamus, enamus fraktsioone on äh, nendes küsimustes ühel meelel. ma tänan variraportööre konstruktiivse koostöö eest, parlament on valmis võimaldama Äh, ÜVJP ja sellesse lõimitud ÜJKP arengut toetama, ma loodan, et äh, te ka oma tegutsemises äh, positiivselt nendele nõudmistele vastu tulete. aitäh! tuletan veel kord meelde, et Albertini esimene raport puudutas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, Koltieri raport puudutas ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat äh, Lissaboni lepingu raames ja viimane raport Maria Muniste Urquiza Euroopa Liidu poliitikat ülemaailmselt. palun, sõna on nüüd teil, proua Munis. maailm on militaarne, mitmepolaarne ja see kõik on segadust tekitav ja poliitilised küsimused on väga keerukad. tarvis on kollektiivset lähenemist erinevatele probleemidele. rahvusvahelised äh, organisatsioonid, üheks lahenduseks on diplomaatia, G7, G20 ja nii edasi ning äh, traditsioonilised äh, rahvusvahelised organisatsioonid vajavad reformi. praegu on muutuste aeg, Euroopa Liidust on saanud ka juriidiline isik ja me peame määratlema Euroopa Liidu rolli selles kontekstis. Euroopa Liit peab äh, täitma oma rolli mm, täiel määral mitmepoolses maailmas, tagama, et ta on maailma tasemel tegija ja toimima vastavuses aluslepingutega ja Euroopa rahva soovidega. ka kolmandal mail ÜRO assamblee võttis vastu vastava otsuse ja ma tahaksin tänada teid selle saavutuse eest, mis puudutab ÜRO resolutsiooni parandamist, siis selge on see, et on komplikatsioone ja tihti on tegemist äh, fragmenteeritud äh, lähenemisega. selle asjaga on seotud umbes kakssada seitsekümmend üheksa erinevat lepingut. erinevad äh, riigid, kes kuuluvad rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, peab tegema, peavad tegema ka endast oleneva Euroopa Liit peab olema esindatud tõhusalt, see tähendab, et teie välisteenistus, komisjoni president, ülemkogu president peavad omavahel tegevust koordineerima. samuti peavad liikmesriigid eh, andma eelise Euroopa Liidu tasandil esindatusele, eriti kui on tegemist selliste keeruliste teemadega, mis nõuavad ühtset lähenemist. Kopenhaagenis kliimatippkohtumisel me nägime näidet eh, nõrgast esindatusest, kus puudus eh, omavaheline piisav koordineerimine samuti tuleks meeles pidada, mis on juhtunud siis, kui erinevad eesistujad esindavad Euroopa Liitu tippkohtumistel Euroopa Liit on praeguseks väga ebatõhusalt tihti esindatud ka näiteks ÜRO-s. mitmepoolses maailmas on tarvis selget Euroopa Liidu poliitikat. me peame liikuma eemale kiusatusest taasnatsionaliseerida esindusfunktsioonid. tuletaksin meelde, et äh, meie rolli täitmine sõltub mitte ainult liikmesriikidest, vaid ka teie pühendumusest, et Euroopa Liit oleks äh, paremini esindatud ja see esindatus oleks äh, koordineeritud. meil on erinevaid algatusi, näiteks esinduse avamine Bengaasis, see on tervitatav ja järgmine, järgmiseks proua Ashton äh, sõna vastuseks. aitäh, president, suur tänu kõikidele nende sõnavõttudest kõik fraktsioonide esimehed väljendasid oma soovi ja eriti härra Tänak ütles, et pole ka tema fraktsioon kunagi meie välisteenistust toetanud, aga te kõik soovite äh, koordineeritud lähenemist. ma nõustun. Äh, ma tean, millised on ambitsioonid Euroopa jaoks, kuid me peame tegelema nende reaalsustega, mis praegu on ja äh, Äh, lepingu tõttu ja, ja kui see äh, leping jõustus minu jaoks, siis mulle anti paber ja pliiats ja pidin hakkama oma funktsioone täitma. kuid need väljakutsed, mis meie ees seisavad, on sellised, et mitte ainult äh, lugupeetud parlamendiliikmete soov, see kirglik soov on jääb sooviks, vaid kuidas tagada, et komisjon, nõukogu, välisasjade nõukogu Äh, ka äh, kaitseministrite nõukogu on kõik need minu kohustuse all, et jagavad seda ambitsioone ja meid sugugi ei üllata ja ilmselt ei üllata ka teid, lugupeetud parlamendisaadikud, et teel selle poole, kui nii palju sündmusi leiab aset, ei toimi see nii tõhusalt, nagu teie sooviksite või nagu mina mõnikord sooviksin aga mida me peame tegema? me peame säilitama selle kõrge ambitsioonike tasandi ja see äh, kehtib kõikidele, mida me ette võtame, äh, kas sanktsioonide puhul ja me vajame kakskümmend seitsme liikmesriigi toetust, me vajame ühehäälsust, või puudutab see neid äh, lähenemisi, mis me omaks võtame selleks, et selliste riikide nagu Egiptus aidata äh, ja härra Berstov ütles, et komisjon peab abistama tõesti, et sündmused edasi liikuksid, et meil oleks pikaajaline strateegia, et me suudaksime toetada inimesi ka lühemas ning keskpikas perspektiivis kõik see nõuab meilt muudatusi ja me oleme asunud sellele teele lugupeetud parlamendiliikmed, ma suhtun realistlikult sellesse, mida me suudame ja teie väljakutsed, nagu te ütlesite, on samasugused, ka mina väga sageli soovin kiiremini tegutseda, kuid ärge süüdistage mind algatusvõime puuduses, ambitsioonide puuduses ja ärge süüdistage mind, et ma ei ütle seda selgelt ja kõlavalt välja välisasjade nõukogus või Äh, meediakanalites, see ei vasta tõele. ma olen igati ambitsioonikas, ma olen igati pühendunud sellele, et Euroopa suudaks teha rohkemat, kui ta äh, suudab praegu, kuid selleks on vaja meil liikuda pikki seda teekonda. ja see, arvestades ka erinevate liikmesriike ja erinevaid valimisringkondi äh,, ja tuleb alati vaadata, mis on parim Euroopa ja maailma jaoks ja mitte ainult oma koduriigi ja siseriikliku olukorra jaoks. ma nõustun sellega, mida rääkis härra Tool, naabruspoliitika, terrorism, Lähis-Ida rahuprotsess on olnud meie töös esmatähtsad ja seetõttu me oleme osalenud nii tihedalt Liibüa sündmustes, et lühendada piirkondlikke organisatsioone, Aafrika Liitu, ÜRO-d ähm,, Aafrika Liitu, Araabia Liitu, riikide liitu ja see protsess on äärmiselt raske. kuidas jõuda selleni, et kui Gaddafi on lahkunud, me suudame pidada dialoogi, mis määratleb inimeste tulevikku ja see töö kestab kogu aeg ja selleks on meil vaja ühtset rinnet. härra Schulz ütles äh, ja ma nõustun teiega, et on vaja teha ära palju enamat me peame tagama selle, et sellest teekonnast suure osa moodustab demokraatia ülesehitamine ja mulle meeldib see kolm C-d, mis te ütlesite. ma usun, et me võime olla palju sidusamad, tõhusamad oma operatsioonides ja loomulikult humanitaarülesannete täitmisel. jätkake survestamist, jätkake ka minu survestamist, kuid survestage ka liikmesriike. Marshalli plaan Äh, kindralmarshal oma algse kolmeteistkümne miljardi dollariga, mille ta sai kongressilt neljakümne kaheksandal aastal, on väga heaks eeskujuks. tõesti heaks eeskujuks, sest äh, me räägime sellest, mida ta suutis saavutada, laenu, teenuseid, nõustajaid, äh, ta suutis süvitsi asju muuta ja see on hea eeskuju, loomulikult see ei ole kava, mille me arutame, inimesed ootavad midagi uut, neile olulist, kuid see on tähtis. ja ma nõustun sellega, et me peame toetama ka võla kustutamist ja seetõttu me arutame seda küsimust nende riikidega, kellel meil on suhted ja arutame seda teemat ka komisjonis. ja ma nõustun ka selle suure vägivallalainega Süürias äh Äh, ma tean, millised on meie ambitsioonid, mida me peaksime tegema Süürias, jällegi see on meie jaoks teekond, sanktsioonid, me alustasime sanktsioonide kehtestamisega otseselt nendel inimestel, kes olid süülised selles diktatuuri ja äh, ma ei suuda Äh, teile aga praegu esitada liikmesriike, kes olid poolt või vastu, olid väga jõulised seisukohad meie tegevuse kohta ja äh, otsustati, et alustame sellest, kuid me vaatame selle otsuse käes, käesoleval nädalal läbi ja mina suhtun väga meelekindlalt sellesse, et jätkata maksimaalselt Süüria survetamist ja nagu ma ütlesin välisministri Maalale eile, nad mõistavad meie äh, tegevuse tähendust ja nad kasutavad seda võimalust kursi muutmiseks. härra Tänak, rääkisite väga paljudest asjadest, mida on vaja teha kahekümne seitsme liikmesriigi toetusel, te soovite, et oleksid vajalikud ressursid et meil ei oleks rahalisi nappusi. ma ei usu, et meil on rahalisi nappusi, kõik institutsioonid töötavad samas suunas, kuid me peame täitma äh, ka teie ambitsioone ja tagama, et need ambitsioonid oleks võimalik ka teostada. Benghazi esinduse avamiseks mul oli vaja vahendeid, äh, delegatsiooni toetamine Iraaki, millest täna hommikul räägiti, samuti vaja vahendeid, me peame need leidma. Äh, loomulikult neid ressursse tuleb kasutada tõhusamalt, kuid samuti tuleb mõista, mida meil on vaja teha, ma juba rääkisin flotillast, ja mõningatest eh, Palestiina omavalitsusega seotud küsimustest ja nendest aruteludest, eh, mis käivad, härra konvendid viitas nendele, näiteks Fatah ja Hamasi vahelistele läbirääkimistele, Hamasi seisukoht ei ole muutunud, seda ma ütlesin selgelt välja, aga ma ütlesin, et me toetame seda, kuidas president Abbas oma tehnokraatliku valitsusega suudaks ikkagi Palestiinas ühtsust saavutada ja läbi viia valimised, mis on tähtsad. kuid me ei ole suutnud muuta opositsiooni ja me me suhtume sellesse olukorda suure ettevaatusega. ma samuti tahtsin viidata sellele, mida ütles härra äh, Biski maailma vaesematest, nende inimväärikuse toetamised, see, mida me üritame teha äh, millenniumi äh, eesmärkide raames, tähendab seda, et tulevikus see koostöö muutub veelgi tähtsamaks kuid ma tahaksin lühidalt rääkida äh, ka sellest, mida kirjutas härra Albertini ja seda tsiteerida. ta räägib sidususest ja ütleb, et sidususeks on vaja eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide poliitilist tahet üle saada oma erinevatest seisukohtadest. me teame, et me suudame edukalt Lissaboni jõustada ja sellest on ka raportist juttu, kuid meil on vaja järgmises finantsraamistikus ka jätkusüütlikku rahastamist ja ma nõustun raportööriga mitmes küsimuses, kuid eriti selles, et me peame olema proaktiivsed oma väärtuste edendamisel ja kõikide meie käsutuses olevate poliitikavahendite kasutamisel. ja ma samuti tahan tõhustada dialoogi, mis on käivitunud, kuid lugupeetud parlamendiliikmed, üks suuremaid probleeme meie jaoks on aeg ja ma tahan kinnitada, et me kasutame seda aega ratsionaalselt ka aruteludes teiega. härra Galtieri, eile meil toimus teiega hea arutelu, kuid ma nõustun sellega, et me peaksime edasi liikuma, eriti vahendite äh, ühise kasutamise ja jagamise osas ja me arutame seda kaitseministritega järgmisel nädalal. me peame tagama selle, et me kasutame Euroopa vahendeid tõhusamalt. see on lihtne idee, to pool and share, kuid see on väga mõjuvõimas meil on väga suur sõjaline potentsiaal, mis on siiani äh, suures osas kasutamata. seega otsus kasutada sõjalisi vahendeid ja toetada üksteist nende vahendite ühiskasutuse läbi on idee, mille suunas edasi liikuda. loomulikult me tahame tõhustada ka Euroopa Kaitseagentuuri tegevust äh, ning äh, reageerida ka nendele väljakutsetele, mida me oleme viimastel nädalatel kogenud, eriti Liibüas ja lõpetuseks ma tahan öelda raportöör Moniz Urkizole, tänan teid teie toetusest, tänan teid teie toetusest ÜRO-s. see, mis toimus eelmisel nädalal, näitab, et ma olen ise pühendunud multilateraalsele tegevusele me peame mõtlema, milline on Euroopa Liidu roll ÜRO süsteemis ja ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. meie hääl peab olema tugevam, selgem ja me peame olema loovamad oma ettevõtmistes Äh, president ja ma tahan tänada esimese vooru sõnavõtjaid ja jätan natuke aega lõppsõnavõtuks. Madam Vice President. suur tänu, proua asepresident, kõrge esindaja. meil on ka arvamus, mille on äh, ette valmistanud äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon ja raportöör oli kolleeg Jörg Lightfried, nüüd on sõna teil, palun. aitäh, härra president, ma loodan, et see oli pool- äh, kõrge esindaja, kui rääkida Euroopa välispoliitikast, Euroopa kohast maailmas, siis me võime olla ühel meelel, et vaja on veel olukorda parandada, aga me võiksime võtta eeskujuks ühe teise poliitikavaldkonna, kus asjad on juba üpris hästi, nimelt väliskaubanduspoliitika. väliskaubanduspoliitikas eh, on eh, Euroopa Liidul ainupädevus, Euroopa Liit on ainus tegutseja ja ainus eh, liikmesriikide esindaja ja erinevate riiki riikide huvid ei sega teda. Siin, selles valdkonnas oleme tugevad ja ühtsed ja ma arvan, et tulnud on aeg võidelda selle eest, et inimesed ka teistes maailma piirkondades saaks kasu nendest või eelistest, mis meil on, inimõigused, õiglus, see on see välispoliitika mõõde, mida me peaksime edendama ja tulevikus aitaks see meil maailma mm, muuta sotsiaalsemaks ja õiglasemaks, aitäh! nüüd kõik äh, kõnelejad nimekirja järgi. Äh, Kristof Liisek, kaks minutit. suur tänu, proua president, kõrge esindaja. Äh, tahaksin tänada härra Gualtierit kõigepealt äh, suurepärase tehtud töö eest ja ka kõiki variraportööre, kellega mul on olnud hea meel koostööd teha mis tänan, äh, minu debüüt äh, ja ma ootasin tegelikult päris rasket võitlust sellise raporti teemal, aga tegelikult see läks üsna rahumeelselt. esiteks, mis puudutab konflikte Põhja-Aafrikas, me ei tea, millega see kõik lõpeb. me ei saa muidugi öelda, et ühine välis- ja kaitsepoliitika on lahendus kõigile, aga tänu sellele me loomulikult saaksime paremat teavet konfliktide kohta ja ilmselt tõhusamalt neid ka lahendada. Äh, on ka mitmeid äh, külmutatud konflikte, näiteks Mägi-Karabahhias, Transnistrias või Gruusia okupeeritud territooriumidel härra Gualtieri hõlmab oma raportis mitmeid küsimusi ja ajapiirangu tõttu ma ei saa kõikidel neil peatuda, aga mainiksin kahte. esiteks Euroopa Liidu missioonide küsimus. me peame tegema järeldused ebaõnnestumistest ja puudustest, nii et need missioonid tulevikus toimiksid paremini. teiseks, Euroopa Liidu operatsioonide planeerimine ja juhtimine me loodame konkreetseid tegevusi selles valdkonnas, siis Euroopa Liidu NATO suhted, meil on hea meel, et te olete pidevas kontaktis NATO peasekretäri ja USA äh, välisministriga me teame, et revolutsioon ei ole võimalik, aga me ootame siiski teilt evolutsioonilisi tegevusi suur tänu, äh, proua De Kaiser, kolm-pool minutit. viimastel päevadel olete te saanud palju kriitikat äh, mõned äh, on teid kritiseerinud madalamatest motiividest lähtudes, aga mm, mõni kriitika on kindlasti olnud ka õigustatud. Mm, Euroopa Liidu välispoliitikas me tihtipeale ei saa aru, et milliseid eesmärke me soovime saavutada. Teie äh, äh, teatised on kohati väga minimalistlikud ja arvame, et äh, võib-olla on tegemist erimeelsustega. Te teete tõesti väga palju, te äh, liigute väga palju, helistate väga palju, keegi ei kahtle selles, aga kahjuks teie e, tegevus lahtub äh, meediakajastusest ja mõningate riigipeade väga kõlavasõnalistes avalustes. aga kui tegemist äh, on uute võimalustega, mis avaneb tänu Araabia revolutsioonidele, siis äh, Euroopa Liidu välispoliitika peaks olema väga arusaadav, sest äh, kõik on seotud, isegi kui on riiklikke erinevusi, näiteks Fatah ja Hamasi liiku-, leppimine oli mõeldamatu, üksnes Araabia maades toimunud revolutsioonid ja Süürias toimunud veresaun on seda võimaldanud, sest Bashar el-Assad läks tõesti üle piiri ja Äh, tuleb äh, kasutada ära selliseid võimalusi, mis aeg meile annab. milline on Euroopa Liidu poliitika Süüria ja Lähis-Ida suhtes? ma ütlen et ainult, et äh, sellest ei piisa, mis me teeme ja ma olen nõus mõningate meie no, kolleegide pahameelega Süüria presidendile tehtud erandi tõttu, kes ei pea sanktsioonide all kannatama ja me ei ole veel kuulnud selle kohta selgitust, proua. Süüria võiks, kui viimasel minutil ei oleks äh, esitatud äh, Kuveidi või Nepaali äh, kandidatuuri, juhtida alates kahekümnendast maist ÜRO ähm, Inimõiguste Nõukogu. kas te suudate seda endale ette kujutada, proua? sanktsioonidest ei piisa. palun survestage avalikkust, et, et, et uuritaks massivõrva. palun öelge, kes takistab sanktsioonide võtmist, ärge pange meid olukorda, kus me peame e e lihtsalt aimama, kes see on. mis puudutab äh, Lähis-Ida, siis ma olen teiega nõus. Te veidi äh, siin kiitsite Hamasi ja Fatah li e, leppimist. me teame, et olukord on väga keeruline, aga me peame seda võimalust ära kasutama. Hamas toetas Araabia rahuinitsiatiivi. mõne, on tehtud, on mõlemalt poolt edusamme. on nõustutud selle lepinguga, mis võib-olla toet-, kus toetatakse võib-olla kuu aja pärast ametisse astuvat valitsust ja see fakt, et Abbas võiks äh, Äh, pidada läbirääkimisi ja et äh, tegemist võiks olla kuuekümne kaheksanda aasta piiridega, mis on hädavajalik, nii et ärge palun äh, käituge nii, nagu te oleksite ajast kaks aastat maha jäänud, meie jaoks on see tõesti täiesti mõeldamatu ning ma lõpetan kohe me peame tõesti väga kiiresti tegutsema hakkama, aga välispoliitikas on kindlasti vaja ka julgust ja parlament kindlasti toetab teid, kui te seda julgust üles näitate. suur tänu, härra Lambsdorff, poolteist minutit. aitäh, proua president äh, Baroness Ashton, me oleme väga kaugel ühisest välispoliitikast, mis äh, tõesti oleks selle nime vääriline. Teid kritiseeritakse selle eest, aga vahel jääb mulle mulje, nagu oleks te patuoinas olukorra eest, mille vastu te midagi teha ei saa, mille põhjuseks on lihtsalt see, et liikmesriikidel ei ole poliitilist tahet, neil ei ole sellist poliitilist tahet, et leppida tõesti ühises poliitikas kokku, näiteks võtame Lüübia, kõigepealt blokeerib Itaalia sanktsioone, siis äh, äh, Prantsusmaa ilma igasuguste konsultatsioonidega tunnistab Benghazi üleminekunõukogu, te ei saa mitte midagi teha, Euroopa pilt poolt äh, on aga negatiivne. Süüria puhul on asi selge, loomulikult meil oleks vaja äh, olnud äh, tugevamaid sanktsioone, aga vaja on ühehäälsust, on mõningaid liikmesriike, pressis mainitakse Kreekat, Itaaliat, Hispaaniat, võib-olla ka Saksamaa on nende hulgas, kes on vastu ja te ütlesite, et me, et meil oli võimalik nimekirja panna ainult kolmteist poliitikut. ühehäälsus halvab meid, meil on vaja teha ühises välis- ja julgeolekupoliitikas järgmine kvanti-, kvantitatiivne hüpe ja seda tuleb öelda ka härra äh, Tänakile ja tema tooridest sõpradele äh, palun öelge, kes ta-, meid takistavad, palun kasutage ühenduse vahendeid, eriti demokraatia edendamist, mind väga äh, üllatas see, mida te ütlesite, me äh,, proua de Kaiser koostab parasjagu vastavat äh, raportit, me tegeleme äh,, me ei taha teist äh, EADSA-d, välisteenistust, mis, mis oleks äh, tõhus ja kui teil õnnestub äh, oma poliitikas äh, tagada tõhusus ja ühtsus, siis me kindlasti toetame teid. aitäh, härra Kaminski, üks minut. proua president, proua kõrge esindaja, üks liigutavamaid hetki minu elus oli kahe tuhande seitsmenda aasta detsembris äh, koos president Kaczynski ja Adamkosega ma osalesin äh, Poola-Leedu piiri sümboolsel avamisel, kui nad ühinesid Schengeni tsooniga. raudse eesriide taga olnud inimesed said täieliku liikumisvabaduse ning äh, see on käega katsutav näide Euroopa edukusest. Euroopas ei tohiks uuesti tekkida piire populistliku reaktsioonina suurele probleemile. Schengeni piirkond on äh, suur saavutus ja me peame kaitsma seda. aitäh, et te ütlesite, et meie suhtumine Hamasi ei ole, muutu, aga president äh, Abbasi suhtumine Hamasi on muutunud ja ma äh, soovin, et Iisraeli vaenlased, kes saavad abi, ei kasutaks seda Iisraeli vastu. Iisrael on ainus äh, Lähis-Ida riik, kus äh, araablased saavad valida oma esindajad parlamenti. aitäh, proua Brandner, kaks minutit. Äh, proua kõrge esindaja. And community method and this at a ja seda ajal, kui Euroopa Liidu ühendul on rohkem välispoliitika instrumente käsutuses kui varem. teise sageli te ütlete, et ma kuulan teid, ma kuulan ka äh, rahvus äh,, teiste riikide valitsusi ja siis te esitate ühise äh, nimetes ajal, äh, kui sündmused on juba edasi arenenud, nagu Süürias. milles teie olete veendunud, kas Assad tuleks nimetada seda nimekirja või mitte, milline on teie arvamus, me tahame seda kuulda, kas te tahate äh, karmi sanktsioone või mitte? Te palusite, et me survestaksime liikmesriikide valitsusi. Öelge meile, milliste riikide valitsusi, kes on avatud arutelule, kes mitte. sageli liikmesriikidel puudub poliitiline tahe ühiselt tegutseda. Nad võib-olla ei soovi näha Euroopa Liitu nendes valdkondades tugevana, kuid uskuge mind, proua Ashton, nad ei toeta teid ega päästa teie elu kui kõrge esindajale. Nemad ei garanteeri teile ametisse jäämist, ma luban teile. ja see samuti ei muuda asjaolu, et Lissaboni leping näeb ette teie teile tugevamat rolli. Teie olete roteeruv äh, esimees, te olete komisjoni asepresident, teie saate algatada äh, Te peaksite koostama tegevuskava, eh, tulema välja oma otsuste ja arvamustega ja siis võimaldama liikmesriikidel nendele reageerida. kui teie ei tee algatusi, siis vähemalt ärge surge alla teiste algatusi, näiteks Göteborgi eh, programmi konfliktide ennetamiseks. kümme aastat tagasi käivitas selle Anna Lind Ungari eesistujana, eh, soovis selle läbivaatamist ja palus ettevõtete nüüd üle, kuid te peatasite selle ja ma ei tea, miks ma ainult soovitan teile, olge julgem, delegeerige rohkem. Äh, järgige seda poliitikat, mida te olete äh, välja kuulutanud, aidake kaasa muutustele, ma luban teile, et ainult see säilitab teie äh, ametikoha ja mitte miski muu. Grazie, la parola all'onorevo-. suur tänu. härra Hadži Georgiev, neli ja pool minutit proua Ashton, ma arvan, teil on õigus. kui te ütlete, et teile tundub, et teile suunatud kriitika ei ole põhjendatud. Te olete saatanud suurte otsuste pantvangi ja need otsused on langetatud Euroopa Liidu suurriikide poolt. ja me peaksime kritiseerima nende riikide valitsusi ja peaksime tegema vahet nende vahel, kes kritiseerivad teid aprillis ja nüüd on oma meelt muutnud eelkõnelejal oli õigus, kui ta ütles, et väga paljud need riigid on müünud relvi nendele riikidele, mida nad täna hukka mõistavad. me peame analüüsima seda, mis toimub. meie Euroopas nagu pommitame mõningad nendest riikidest Aafrikas ja samal ajal oleme neil müünud relvi, milles nad on suunanud oma kodanike vastu. me peame tagama selle, et Euroopa poliitika äh, lähtub rahumeelsetest põhimõtetest, me peaksime lõpetama sekkumise, sõjalise sekkumise ja meil on vaja demilitariseeritud välispoliitikat. me peame desarmeerima Euroopa, kaasa arvatud tuumase desarmeerimine ja üles kutsuma tuumavaba planeedi loomisele, sellega peaks Euroopa tegelema kui ma saan nüüd lisada ka paar sõna Türgi kohta, meie lähinaabri kohta. selles riigis on nüüd äh, kümneid ajakirjanikke vangis ja pool Küprost on veel okupeeritud neljakümne tuhande sõjaväelase poolt. see on valdkond, proua Ashton, äh, äh, milles me peaksime midagi ette võtma, et muutusi saavutada ja mitte keskenduma ainult Araabia poolsaarele suur tänu, järgmisena härra Provera, üks minut. suur tänu, president, kõrge esindaja Lady Ashton äh, kopti kirikute ründamine Egiptuses ja mõningate äh, selle usutunnistajate inimeste tapmine näitab ususallimatust ja tegelikult hävitab Äh, Tahiri väljakul saavutatud ühtsust, kui äh, kopteid ja moslemid demonstreerisid koos režiimi vastu. Äh, ja see tähendab, et me peame tagama sotsiaalse stabiilsuse, kui me soovime edendada demokraatiat, seetõttu me nõuame, et Kairo ametivõimud võtaksid endale ka suuri kohustusi vähemuste kaitsmiseks ja teeksid lõpu äärmuslikele nähtustele, millega eitatakse kaasaegse demokraatia põhimõtteid, mida Egiptuse rahvas soovib me ei saa tagada majandusega arengu ja välisinvesteeringud ja eriti turismi edenemise, kui selles riigis on, valitseb sallimatus ja ebastabiilsus. terve maailma huvides peaks Euroopa andma heldekäelist abi, kuid see peab olema tingimustega seotud. meil on vaja tõelist äh, Egiptuse suunalist poliitikat, mis aitab kaitsta äh, äh, vähemusi ja lähtuks põhimõttest more for more tänan, järgmisena härra Möltsal kaks minutit. proua president, kõrge esindaja, äh, praegused äh, Süüria kohta kehtivad reeglid näitavad meile veel kord, et millises dilemmas äh, on Euroopa Liit. Araabia dispuudid ja diktatuurid on ja see, kuidas Al-Assad äh, praegu oma rahvaga käitub, seda me loomulikult mõistame hukka. Mm, demokraatia ja inimõigused äh, Araabia riikides äh, on olnud põhimõtteliselt tühjad sõnad ja loomulikult tuleks tervitada see, seda, et Euroopa Liit selles piirkonnas varem ei saanud tegutseda, aga nüüd on olukord muutunud Lõuna-Vahemere piirkonnas valitsev olukord äh, tekitab muret. me tervitasime revolutsioone, aga mis siis nüüd toimub? Tuneesias on olukord kaootiline, üleminekuvalitsust hakatakse kukutama, Egiptuses on äh, ajutine sõjaväeline diktatuur, äh, mis kiusab taga kristlikke kopte ja Liibüas äh, oleme poolikult äh, sekkunud aga võib-olla oleks võimalik ka mõningaid äh, vigu parandada Süüria puhul. ei ole mingit diktatuur, mingit teist riiki, kes Süüri-, Süüriat toetaks, kui Damaskuses muutuks äh, olukord, siis äh, see muudaks väga sügavalt olukorda seal piirkonnas ja praegu on sealt tulnud vähe põgenikke, aga tõenäoliselt tuleks neid siis väga roh-, väga palju rohkem. me peame toetama seda, et Euroopa Liidu poliitika oleks sõltumatu ja seda ei mõjutaks Washington, erinevalt äh, ameeriklastest äh, mõjutavad need sündmused eurooplasi otseselt. me ei tohi lubada ähm, kodusõdade äh, tekkimist, äh, mis võimaldaksid edeneda terrorismil. aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Kukan. aitäh, proua president, proua Ashton, kolleegid. mis puudutab raportit Euroopa Liidu kui ülemaailmset osalejat on pakiline vajadus, et Euroopa Liit reageeriks asjadele kiiremini. me peame olema valmis seisma silmitsi globaalsete väljakutsetega. Lissaboni lepinguga on loodud raamistik ja vajalik instrument selliseks tegevuseks. me peaksime äh, hakkama täitma lünki. Kopenhaageni äh, kliimatippkohtumine, ÜRO resolutsioon osalemise parandamiseks. kõik need on näidanud vajadust mitte ainult nende küsimustega tegelemiseks, vaid leida ka ühine strateegia. raportis on näidatud, missugustes valdkondades tuleks jõupingutusi tugevdada. üks nendest on äh, ÜRO süsteemi raames meie rolli parandamine rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ja mitmepoolsete julgeolekuorganisatsioonidega suhtlemisel samuti. loomulikult kõik see ei saa juhtuda automaatselt ja nõuab koordineeritud järjekindlat tegevust meie poolt. tarvis on pikaajalist äh, strateegiat, milles on selgelt määratletud sammud, mis on vajalikud selleks, et tugevdada meie kohta maailmas ma loodan, et proua Ashton sellise strateegia peagi välja pakub ja et meil on võimalus arutada seda ka parlamendis. Äh, üks märkus veel Albertini raporti kohta, pühapäeval toimusid Albaanias kohalikud äh, valimised, ma olin Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht, kes äh, käis seal vaatlemas, minus, mul on sõnum teiega jagada Albaania kodanikud, ma ei räägi poliitikutest, vaid tavainimestest, Nad vaatavad Euroopa Liitu usalduse ja lootusega. Nad loodavad, et me aitame leida neil lahenduse väga keerulisele poliitilisele olukorrale, kuhu nende poliitikud on riigi juhtinud. võrreldes globaalsete ambitsioonidega on see küll väike samm, aga me saame selle teha. me peame ka sellise testi läbima edukalt ja väärikalt, aitäh! aitäh, sõna on äh, härra Svobodal kolmeks pooleks minutiks. aitäh, proua president. proua Ashton, armsad kolleegid, ma tahaks äh, tänada härra Albertinit hea koostöö eest, kuna ma olin äh, tema raporti puhul kaasraportööriks, variraportööriks. loomulikult äh, me oleme eelkõige suunanud oma pilgu lõunasse ja Lähis-Idasse, ma ei taha korda nüüd seda, korrata seda, mida ütlesid härra Schultz ja teised, aga ma tahaksin rääkida Palestiina ja Iisraeli olukorrast praegu. Äh, äh, Hamasi ja Fata äh, üksmeelsuses on, peitub suur võimalus luua Palestiina riik. Palestiina riigi loomisega on aga seotud ka kohustused ja vastutus ja me peaksime selle kindlasti selgeks tegema. vaja on tunnustada Iisraeli, vaja on rahu, vaja on loobuda vägivallast. see on äärmiselt vajalik. aga ka Iisrael peab tunnis, tunnustama Palestiina riiki, nagu äh, Palestiina riik peab tunnistama Iisraeli ja Hamas peab tunnistama Iisraeli. ainult kahe riigi lahendusega saame me saavutada rahu Lähis-Idas. ma ei taha aga suunata pilgu mitte üksnes lõunasse, vaid ka itta, sest äh, ma sain juhtida palest-, parlamendi äh, delegatsiooni Turkmenistani ja mind nimetati Venemaa raporti raportööriks. me ei tohi unustada nende lõunas toimuvate probleemide valguses idas olevaid probleeme. ma arvan, et me ei peaks Türgi puhul vaatama Türgit kui võimalikku või mittevõimalikku Äh, tulevast liikmesriiki või, vaid äh, me peame Türgit äh, käsitlema partnerina. Türgi tuleks lõimida Euroopa ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse ning partnerlus Venemaaga, see on äärmiselt oluline aspekt, meil, me soovime partnerlust Venemaaga, me soovime korralike läbirääkimistega sest me ei ole või, alati äh, võrdväärsed Venemaaga, Venemaa suudab meid tihti üle mängida ja meil on vaja seda võrdväärsust, meil on vaja strateegilist partnerlust. mind veidi üllatab äh, sellest survest, mida Venemaa äh, nüüd avaldab eh, viimasel ajal Ukrainas. nii nagu Venemaa praegu käitub, ei ole see eriti aus, me nägime probleeme energiatarnetega ka Turkmenistanis. me peame Venemaale selgeks tegema, et me soovime partnerlust, mis põhineks võrdväärsusel, ühistel huvidel ja meie äh, Äh, eesmärgiks äh, peaks olema just nimelt äh, selline partnerlus. Kesk-Aasia, proua Ashton, me tahame seal tegutseda, aga meil ei ole seal esindust. me teame, et meil on rahalisi probleeme, meil on vaja seal äh, hädasti diplomaatilisi esindusi. me soovime energiat ener osta nendest riikidest, aga seal riikides on probleeme demokraatia, inimõigustega, me aga tegelikult ei huvitugi neist eriti äh, Äh, seal esindaja teeb väga head tööd, aga meil on vaja nendes riikides Kesk-Aasias äh, väga palju rohkem esindusi, tegemist on meie naabritega ju põhimõtteliselt äh, neil peaks, kelle poole nad siis peavad vaatama, Venemaa või Hiina poole, me peaksime neile andma vähemalt võimaluse, et nad vaadaks, vaataks Euroopasse. see, mida te täna olete öelnud, proua Ashton, on täiesti õude. kui te seda veidi julgemini ja sel-, kõlavamalt ütleksime, siis me kindlasti toetaksime teid. Per... aitäh, järgmiseks härra Duff, poolteist minutit. Cathy Ashton, te rääkisite äh, elavalt ja selgelt äh, probleemidest, mis on seotud kahekümne seitsme välisministri vahel kokkuleppe saavutamisega, aga Lissaboni leping võimaldab teil seda ka mitte teha, te saate moodustada koalitsiooni nendest, kes soovivad ja äh, süstemaatiliselt äh, läbi viia tugevdatud koostööreformi ühehäälsus, ühehäälsuse kaudu on tõesti võib-olla võimalik kokku leppida vaid kolmeteistkümnest inimesest koosnevas nimekirjas, kelle kohta sanktsioonid kehtestada. kui see nii on, siis tuleks sellisest lähenemisest loobuda. minu soovitus on luua avangard, selline tuumikrühm, Äh, poliitiliselt äh, soovi avaldavatest riikidest ja teha nendega koostööd selleks, et äh, ühist poliitikat edasi arendada, aitäh! suur tänu, edasi härra Van Orden, poolteist minutit, aitäh! Barnes äh, Ashton, te ei ole ilmselt üllatunud, kui ma väljendan, väljendan pettumust, äh, mitte üksnes äh, Euroopa Liidu kaitsepoliitika toimimise üle, vaid selle üle, et endiselt püüate piitsutada seda juba surnud hobust. Euroopa Liit on osalenud umbes kahekümne viies missioonist CSTP sildi all, aga see ongi ainult silt, on palju paremaid NATO missioone, tsiviilmissioone ja muid. ja missioonid tihti leiavad aset seepärast, et Euroopa Liit on seda anunud, et keegi midagi teeks. kui me vaatame Liibüat, siis ei saadud mandaati mereembargo kehtestamiseks, on palutud ÜRO-l humanitaarabiprogramm läbi viia, aga fakt on selles, et ei NATO ega ÜRO ei taha, et Euroopa Liit keskseks, et nad sealselt sekkuvad. loomulikult on tarvis sellist abi ja Euroopa Liidul võib olla tähtis roll aga probleem on selles, et eh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames on eh, mitmeid dubleeritud eh, struktuure ja see ei toimi, aitäh. Uh, uh, uh, on avaldatud sinise kaardi kommentaari soov, kas te aktsepteerite? härra Sinclair proua Sinclair. aitäh. kas kolleeg oleks minuga nõus, te mainite ÜRO-d, aga kui oleks ühtne selline olemas, siis oleks äh, suveräänsuse oluline äh, loovutamine. Uh, thank you for that question aitäh selle küsimuse eest. see on veel üks Lissaboni lepingu tagajärgi. idee, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa peaksid äh, ära andma oma ÜRO Julgeolekunõukogu koha ja lasta Euroopa Liidul istuda sellel kohal see minu jaoks täiesti vastuvõetamatu ja ma ei näe, et kumbki liikmesriikidest ka äh, seda teeks. kahjuks Lissaboni leping julgustab seda ja see on ka üks põhjusi, miks me oleme selle vastu olnud. aitäh, äh, proua Lunatšek, kaks minutit. Thank you uh,, president. suur tänu, president, Lady Ashton, kõrge esindaja, komisjoni asepresident. ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite oma esimeses sõnavõtus Äh, teie poolt läbiviidava poliitika kohta ja selle kohta, mis te teete Põhja-Aafrikas, Tuneesias ja Liibüas ja eriti teie äh, rõhuasetusele noortele ja naistele. ja seda, et äh, te soovite, et demokraatia juurduks, see on oluline ja seda mõtet me jagame kõik siin kojas. ma loodan, et teid saadab edu. teisalt ma nõustun mitmete kolleegidega, et äh, Assad oleks pidanud olema lülitud sanktsioonide nimekiri ja nagu mu kolleeg Taani Kondivendit küsis, kes on need, kes blokeerisid selle otsuse äh, nõukogus, härra Vestervel või kes, öelge meile ja te saate meie toetuse osaliseks, kui te olete meiega avameelne ja läbipaistvama. ja see toetab teid ka, kasutage ära teile antud mandaati ja siis te saaksite suurema toetuse osaliseks ka meie poolt, kui te räägite meile avameelselt sellest, mis toimub nõukogu. tehke seda ja see äh, peab paika ka sidususe küsimuse kohta, nagu te olete oma sõnavõtus nüüd Albertini raportis, mida me käesoleval nädalal hääletame, me nõuame, et riiklikud poliitikad toetaksid Euroopa Liidu seisukohti ja Euroopa Liitu ja ma nõuan oma kolleegidele Europarlamendist, Eh, kes esindavad oma koduriigis valitsevaid parteisid, et nad edastaksid selle sõnumi oma riigi peaministritele, välisministritele, et nad peaksid toetama ühist Euroopa poliitikat ja mitte takerduma oma siseriiklikesse huvidesse ka välispoliitika valdkonnas. vastasel juhul me ei suuda kunagi kehtestada ühist Euroopa Liidu välispoliitikat, mida teie, proua Ashton, peaksite juhtima ambitsioonikalt ja julgelt. kuna kuuskümmend üks aastat pärast Schumani deklaratsiooni, mida me tähistasime kaks päeva tagasi, me vajame rohkem Euroopat kui kunagi varem ja me vajame ühte konkreetset asja. konfliktide ennetamine, tsiviilkriiside ohjamine, leide asjad, me nõuame, et välisteenistuses Äh, viidaks läbi sõltumatu mõjuhinnang ja see oleks standardmenetlus selleks, et hinnata äh, inimõiguste, sooliste küsimuste, sotsiaalmajanduslike tagajärgede hindamist iga äh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooni puhul. on esitatud sinise kaardi taotlus, küsimus esimeses, kas te olete sellega nõus? jah, proua Sinclair, palun tänan, proua president, veel kord. ma äh, hindan kõrgelt äh, oma kolleegi, kes rääkis äh, olulisest töötada inimõiguste jaoks ja rääkis ühisest Euroopa Liidu poliitikast ka välisasjades. kas ta jagab minuga seda meeleheidet ja seda silmakirjalikkust, mis valitseb Euroopa Liidus, mida ka tema hästi tunneb seoses vastuseisuga surmanuhtlusele, kuid president Barroso ja Van Rompuy ühises avalduses bin Ladeni surma puhul äh, näitas, et kuriteod jäävad karistamata. kas seda ma ei aktsepteerita, et surmanuhtlus on karistus? Well, I think your remark on ma arvan, et teie märkus äh, bin Laden surmakoht ei ole seotud surmanuhtlusega, see oli tapmine ja mina isiklikult oleks elendanud, et USA oleks tema kinni pidanud ja kohtu alla andnud, see oleks olnud minu eelistus, kuid ma ei taha kritiseerida teid ja see ei tähenda ka, äh, äh, et härra Barroso avaldus on silmakirjalik. Äh, see, et ma võin küll kritiseerida seda avaldust, kuna ma pooldaksin härra bin Ladeni kohtu alla andmistest rahvusvahelise kohtu alla näiteks või rahvusvahelise kriminaalkohtu alla, kuid seda ei toimunud. kuid ärge sildistage seda silmakirjalikkusena, meil on vaja ühist Euroopa Liidu seisukohta ja surmanuhtluse äh, osas äh, on meil asjad selged, kuid kahjuks mitte kõikides maailma jagudes. aitäh, sõna härra Lüüarikil üheks eh, minutiks kolmekümneks sekundiks kõrge esindaja, äh, armsad kolleegid, ma arvan, et need sõnad, mida te kasutasite, oma esimese sõnavõtu ajal eh, kui te rääkisite sellest, et soovite, et oleks eh, Palestiina riik, eh, on äärmiselt olulised see mm, Palestiinas on see leppimine äärmiselt oluline ja erinevalt sellest, mis siin just öeldi, Hamas esimest korda tunnustab äh, Palestiina omavalitsusüksust äh, läbirääkimispartnerina. Äh, ta tunnustab kuuekümne kaheksanda aasta piire ja kvarteti tingimusi ja loobub vägivallast ta, tingimused on järelikult olemas selleks, et oleks võimalik tunnistada Äh, Palestiina riiki kuuekümne seitsmenda aasta piirides äh, Ida-Jeruusalemmaga tema pii-, pealinnana. Äh, minnes kaugemale sellest, mida te ütlesite, millist, millise uue teo paneb Euroopa Liit toime, tunnustades Palestiinat ja kas äh, teisalt te saate meile rääkida sellest, et mida Euroopa Liit ja teie kavatsete teha selleks, et Iisraeli äh, valitsus annaks Palestiinale neile kuuluva maksutulu? aitäh. Uh, do you accept uh, a blue card? kas te aktsepteerite sinist kaarti? jah, palun härra kolleeg, ma olen teiega nõus, Hamasi ja Fatah leppimine on tõepoolest ajalooline samm, leppimisprotsess palestiinlaste ja iisraellaste vahel võib nüüd edeneda. proua Ashton ütles väga selgelt, et flot-, kell kaks saatmine oli täiesti mittevajalik provokatsioon, mis võib seda protsessi kahjustada. kas teie ja teie pro-, poliitiline fraktsioon võiksite ta-, taganeda selle flotilli toetamisest, nagu see eile parlamendis toimus ja seda juhtis just nimelt teie fraktsioon eelkõige? ei, see flotill on äh, Euroopa tsiviilühiskonna äh, aktsioon selleks, et äh, lõpetada täiesti mittevajalik blokeerimine kui meie kõik oleksime kinni pidanud rahvusvahelisest õigusest, siis ei oleks me nii kaugele jõudnud ja palestiinlased ei elaks Gazas vangistuses, nagu see väga kaua on olnud. sõna saab pooleteiseks minutiks härra Salavrakos aitäh, proua president. ma tahaks õnnitleda härra Albertinit tema raporti üle ja sellest sellepärast, et ta keskendus prioriteetidele välispoliitikas. maailm loomulikult äh, muutub ja meie väljakutsed on äärmiselt suured. Euroopa Liit peab otsekohe võtma meetmeid äh, selleks, et äh, muutustega hak-, muutustele reageerida. vaesus, tõrjutus, tööpuudus ja äh, Ehm, Araabia maailmas toimunud muutused on asjad, mida te mainisite. ent looduskatastroofid ja migratsioon ja rändevood tekitavad äh, meile ka tulevikus probleeme, eriti just Itaalia ja Prantsusmaa on nendega äh, silmitsi seismas. Äh, mainiti, et Schengeni piirkond, piirkond seatakse küsimärgi alla. me loomulikult ei saa sellega nõustuda, aga me peame probleemile reageerima tõhusalt me peame looma ühised struktuurid, igasugune arutelu, mis puudutab Schengeni piirkonda, peab olema seotud äh, praeguse õigustikuga, seda tuleb arvestada. E suur tänu, proua president. proua Ashton äh,, ma võin teid toetada selles mõttes, et kui Jeremy Paxton teid äh, BBC-l intervjueeris, äh, siis te tundsite end äh, väga ebamugavalt. küsimus oli, kellelt te võtate korraldusi Äh, missuguselt kahekümne seitsmelt liikmesriigilt äh, ei ole ühte ja ühtset poliitikat, me nägime seda äh, Liibüa linnukeel, lennukeelutsooni ÜRO resolutsiooni puhul ja Euroopa Liidu liikmesriigid käituvad samuti üksteisele vastupidiselt, ja mul on hea meel äh, lugeda äh, pühapäevastest lehtedest, et äh, te ütlesite, et te ei loobu oma kohust, kohast, seepärast et keegi minu riigis on teie vastu, ma soovin, et te jääte kohale, sest seni, kuni teie olete kohal, kindlasti me suveräänsust ei kaota Lissaboni lepinguga loodi teie töökoht kolmesaja kolmeteist tuhande naelase aastapalgaga, aga ei ole toimunud mingit olulist suveräänsuse ülekandmist, te olete Lordide Kojale seda pidevalt öelnud ja kas me saaksime lõpuks ausa vastuse? Eh, aitäh, eh, proua president, proua kõrge esindaja, eh, lugupeetud saadikud selle äärmiselt laiaulatusliku teema puhul e, e, e, peaksime rääkima üksnes Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast, vaid me peaksime ja ainult nende probleemidest, vaid me peaksime rääkima positiivsetest asjadest. ma näiteks mainiksin Euroopa Parlamendi ja Euroopa välisteenistuse heale koostööle. me ei peaks aga ka probleeme varjama. George Nap-, Giorgio Napolitano Ehm, ma, mainis samuti seda, et on eh, ka erinevaid probleeme ja eh, sellega seoses näiteks, et eh, Süüriat ja Liibüat ei ole pandud samale pulgale ei ÜRO Julgeolekunõukogus ega ka Euroopa Liidus ning mis puudutab Ashrafi laagrit, meie fraktsioon tegutseb väga aktiivselt välispoliitikas ja meie jaoks on Iraani teema endiselt äärmiselt oluline, aga hoolim-, hoolimata äh, hoiatustest me äh, juhtisime äh, peadirektori tähelepanu ja välisteenistuse tähelepanu sellele, aga te ei teinud mitte midagi. lõpuks oli meil kolmsada surnut, kolmkümmend surnut, kolmsada vigastatut, me peame tegutsema sidusalt, kui tegemist on inimõiguste rikkumistega. ja sinna juurde kuulub ka see, et me võtame riske, kui inimelud on ohus ja Kuuba dissident äh, hiljuti äh, vangistati, teda, ta peksti läbi ja ta suri. kas te olete valmis nõudma erapooletut uurimist äh, tema surma asjaolude üle? kas te olete valmis ka vastavalt tegutsema, kui selgitatakse välja, et ta suri nende vigastuste tõttu. nüüd saab sõna härra Vigenin kaheks minutiks. suur tänu, president proua Ashton. ma kuulasin suure rahuloluga teie sõnavõttu ja ma nõustun iga selle sõnaga. kuid sellegipoolest kritiseeritakse teid nii meie koja liikmed kui ka kodanike poolt, et me ei suuda tegutseda ühiselt. Lissaboni leping lõi eeltingimused Euroopa Liidule äh, esineda ühehäälselt ja äh, te räägite selgelt, kuid see on edukas ainult siis, kui teised hääled on summutatud sest praegu oleme me tunnistajaks äh, sellisele kakofooniale ja on väga raske aru saada, mis on Euroopa Liidu selge sõnum selles kakofoonias. ma usun, proua Ashton, et meie institutsioon, Euroopa Parlament, on teie loomulik liitlane, eh, mis aitab paremini ellu viia Lissaboni lepingu eesmärke. kasutage meid paremini ära sest nüüd me koostame uus raport ette Euroopa eh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta ja meie võimalused eh, aitavad meil ka oma kojas korda luua toetus Põhja-Aafrika riikidele, Tuneesiale, Egiptusele peaks äh, olema kaheetapiline. esimene etapp on pikaajaline, kuid Egiptus ja Tuneesia vajavad kohe abi käesoleval aastal, lisaks sellele, mida me veel saame pakkuda revolutsioonid Araabia riikides koosnevad kahest poolest, vabadus ja demokraatia ja teiselt äh, sotsiaalsete väljavaatete puudumine äh, revolutsiooni edu on võimalik tagada ainult siis, kui need mõlemad probleemid lahendatakse. Euroopa Sotsiaaldemokraatide äh, fraktsioon äh, pidas oma koosoleku ja kutsus üles Euroopa Liitu osutama abi sellele protsessile. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon suurendab ka oma kohustumisi selle piirkonna suhtes, on oluline, et seda tehakse kõikidel tasanditel. möödunud nädalal moodustati Euronest parlamentaarne assamblee ja see on selge signaal meie idanaabritele, et me soovime tugevamat poliitilist dialoogi ja ärgem unustagem ka seda maailmaosa. suur tänu, järgmisena proua Neits, Üttebröök, poolteist minutit lugupeetud kõrge esindaja, proua president, kolleegid. sõnad on vahendid, instrumendid ja need võib muutuda ka relvadeks välispoliitika valdkonnas ja seetõttu tuleb neid kasutada mõistlikult, kokkuhoidlikult, kuid teatud juhtudel otsusekindlalt. kõrge esindaja, ma ei ole kuulnud teie häält nende kohutavate sündmuste äh, esimestel päevadel, mis leidsid aset Süürias. ja ma usun, et need julged kodanikud, kes jätkavad demonstratsioone Süürias äh, oma elu ohtu seades, on veelgi rohkem pettunud selles, et teie häält pole kuulda olnud. harvadel juhtudel äh, tuleb tegutseda kohe. ja see oli taolistest sündmustest üks ma pöörduksin nüüd Lähis-Ida teema juurde ja ma usun, et Palestiinas kogutud äh, maksutulu kinnihoidmine Iisraeli valitsuse poolt on valesti äh, kujundatud meede ja see ei ole kooskõlas äh, selleks, et nõusta, et Lääne-Kalda ja Gaza ametivõimud leiaksid kokkuleppe vastava kava ja kui see kokkulepe on saavutatud, langetaksid ka otsuse. ja see otsus on üsna küüniline, sest üsna tõenäoliselt Euroopa Liidul tuleb kuidagi hüvitada need rahaliste vahede puudus. ja seetõttu ma toetan kõiki neid kolleege, kes kutsuvad üles ja mina nende seas, et meil on vaja anda uut jõudu piis- äh,, rahumeelse lahenduse leidmiseks Iisraeli-Palestiina konfliktile, mis peaks põhinema kahe riigi äh, lahendusel. suur tänu, härra Pjotorovski, üks minut proua president, daamid ja härrad, äh, vaatamata sellele, et Lissaboni leping on jõustunud ja reguleerib meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, on vähe muutunud Äh, diplomaatiliste esinduste nimed on muutunud, kuid Euroopa Liit kui osaleja maailma areenil ei ole oma positsioone tugevdanud ja seetõttu tasub esitada küsimus, kas on üldse võimalik meile saavutada ühispoliitikat, arvestades, et on kakskümmend seitse liikmesriiki. selliseid järeldusi võib lugeda härra Albertini raportis, et liikmesriikidel puudub tahe ühise poliitika elluviimiseks Äh, äh, juhitakse tähelepanu sellele, kui on tekkinud äh, lõhe. ka samasuguseid järeldusi võib teha Galtieri raporti põhjal, milles juhitakse tähelepanu, et meie kaitseprogrammid on dubleeritud ja raha raisatakse. seega ainuke tõeline jõud on NATO, mis tähendab seda, et on ohtlik see, mida parlamendi vasakpoolsed väidavad oma kirjas vähemuse arvamuses Äh, milles kutsutakse üle, üles NATO-t laiali saatma. suur tänu, härra Puutikov, poolteist minutit. proua president, proua Ashton kolleeg Gualtieri väga hea raport, mis puudutab ühist eh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, eh, sisaldab äärmist eh, olulist, äärmiselt olulist ülevaadet olukorrast. ma tahaksin nimetada nelja prioriteeti, mis järgmisel aastal on meie jaoks selles valdkonnas väga olulised. esiteks, ühised missioonid, nende realistlik hindamine ja eelkõige nende välishindamine ja nende kaasamine regionaalpoliitilistesse kontseptsioonidesse, eriti käib see Aafrika sarve kohta. teiseks on meil vaja edusamme eh, sõjaliste või-, sõjalise võimekuse eh, ühises kasutamises ja jagamises me peame hoolitsema selle eest, et Prantsuse, Briti eh, tegutsemine lõimitakse Euroopa tegutsemisse Euroopa Kaitseagentuuril on selle kohta ideid, palun hoolitsege nende ideede levitamise eest, hoolitsege avaliku arutelu eest ja e-, edusammude eest. kolmandaks on meil vaja avalikku arutelu e, uue Euroopa e, julgeolekustrateegia kohta. härra Solana dokument kahe tuhande kolmandast aastast oli väga hea dokument tolle aja kohta, aga maailm on arenenud, meil on vaja avalikku arutelu. neljandaks, me peame liikmesriikide parlamentidele parlamentidega kokkuleppele jõudma ühise parlamentaarse kontrolli üle ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. kui meil äh, seda saavutada õnnestub, äh, kui teil ja parlamendil õnnestub äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat edendada, siis me võiksime järgnevatel aastatel väga rahul olla, aitäh! La parola all'onorevole Tero per un minuto. härra Terho, palun üks minut. arvoisa puhemies äh,. suur tänu tahaksin õnnitleda proua Ashtonit, meie kõrget esindajat, ma tänan, et olete täna siia kohale tulnud. tegemist on minu esimese sõnavõtuga ja seega tahaksin tervitada kõiki kolleege siin Euroopa Parlamendis. nüüd paar sõna ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. meil on vaja rääkida üheskoos ühtsel tugevamal häälel sellest sõltub Euroopa Liidu usaldusväärsus. küsimus seisneb nüüd selles, kes tegelikult ikkagi esindab Euroopa Liitu. Euroopa Liitu esindavad ju liikmesriigid. ja me peaksime kõiki neid põhimõtteid ka arvestama ning vältima tööde kattuvust ning ebavajalike struktuuride loomist. võib-olla peaksime küsima ka eh, kodanike käest, mida nad arvavad meie tegevusest ÜVJP valdkonnas suur aitäh, nüüd on sõna kolleeg Kovatšil pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, proua president. Lissaboni leping on väga keeruline õigusakt ja see loomulikult ka reguleerib erinevate institutsioonide ülesandeid aga nüüd on täiesti selgeks muutunud see, et on tekkinud ka mõningad äh, lüngad ja ka mõningad puudujäägid, eriti mis puudutab selle lepingu rakendamist. ning see on äh, tõsiasi, mis meile muret tekitab. et äh, meil on küll olemas erinevaid vahendeid, meil on olemas ka julgeoleku kaitsepoliitika, aga see jätab ka veel soovida räägitakse ka äh, välisteenistuse positsioonist ja endiselt me ei tea, kuidas välisteenistus toimib. oleks väga hea, kui kogu see organ tööle hakkaks ja võimalikult kiiresti, sellepärast et välisteenistus peaks võimalikult kiiresti täielikult funktsioneerimisvõimeliseks muutuma. ja ma soovisin hakata äh, kaikaid kodaratesse loobima, kuid ma leian, et mul on, et ma pean ütlema midagi selle kohta, sellepärast et äh, meil ei ole praegu mingit valikut, meil on praegu proua Ashton selle kohu, olulise ametikoha peal ja me peaksime teda toetama tema tegevuses, suur tänu ja nüüd saab sõna härra Prokk kaheks minutiks. proua president, proua komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid Äh, Lady Ashton, me kindlasti toetame teie edasist tegevust välisteenistuse väljaehitamisel ja äärmiselt oluline meie jaoks on välisteenistuse funktsioneerimisvõimelisus ja oluline on ka välisteenistuse esindustele vastavate vahendite tagamine. me näeme, et tegu on väga suure probleemiga, sellepärast et me näeme, et Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid ei soovi sugugi oma lipu all jooksmisest loobuda, kuid me peame siiski esinema ühise strateegiaga ning see on meie ülesanne ja see on ka teie ülesanne asjad selliseks korraldada, sellepärast et kui me vaatame Lissaboni lepingut ja vaatame, milline on sealt tulenev, tulenevad kohustused, siis me näeme, et te peate võtma üle poliitilise juhtumis, juhtimise selleks, et äh, ühisel strateegial oleks ka kõrgem äh, tase. ma arvan, et see on äärmiselt oluline, kui me tõesti soovime siin edasi liikuda. ja ma sooviksin tänada ka kõiki ähm, raportööre, siin räägiti ka leading, pooling and sharing tegevustest, ma arvan, et äh, need on need olulised, äh, kõik olulisemad tegevused, mida me peame oma tähelepanu fookuses hoidma. me peame ka vaatama, millised on areng, arengud Ukrainas, millised on arengud äh, Armeenias. Need on olulised küsimused, mis on seotud ka Araabia riikide poliitilise olukorraga, sellest juba eelkõnelejad ma-, äh, rääkisid. samuti kuidas me äh, käsitleme ka teisi erinevaid keerulisi olukordi, näiteks ka Iraanis ähm, meie tegevust. me ei tohi lubada selliste olukordade pingestumist ja et inimesi endiselt mõrvatakse meeleavalduste käigus. meie toetame teid, proua Ashton, välisteenistuse väljaehitamisel, aga me ootame teilt ka juhtimist et te võtate üle poliitilise juhtimise, et te suudate ka liikmesriike veenda selles, et äärmiselt oluline on saavutada üksmeel kõikide meie liikmesriikide vahel ja me ootame endiselt, kuidas arenenud jätkuvad välisteenistuse väljaehitamisel, aitäh. E suur aitäh, härra Howard, teil on poolteist minutit. kõigepealt ma tahaksin al alustada sellega, et ma õnnetlen eh, proua kõrget esindajat eduga, eduga seoses, mis ta saavutas eh, ÜRO-s Euroopa Liidu sõnaõiguse küsimuses, teised on selles küsimuses läbi kukkunud siin räägitakse ühisest äh, välis- ja julgeolekupoliitikast. tegemist on ambitsiooni toetamisega, mis meil ja teil on Lissaboni leppega seoses ja välispoliitika seoses, välispoliitikaga seoses, mida meie välispartnerid ka usaldavad. Ähm, mina tahan õnnitleda kõrget esindajat ka inimõiguste küsimuse strateegilise ülevaate eest ning ähm, pühenduse äh, pärast äh, integreerida inimõiguste küsimus teistesse poliitikatesse ähm, Äh, siin parlamendis me oleme kutsunud teda üles äh, looma inimõiguse ja demokraatia direktoraati äh, ning kontakteeruda inimõiguse toetajatega oma visiitidel, me täname teda selle eest, kui ta ütleb, et surmanuhtluse kaotamine on tema mm, prioriteet, siis meie parlament peab seda ka toetama meie fraktsioon äh, toetab seda, et ähm, Euroopa Parlament, äh, Euroopa Liidul oleks suurem äh, sõnaõigus ähm, ja nähtavus ÜRO Inimõiguste Nõukogus. me rõhutame ka Guldieri ähm, järeldust, et inimõigusi ei tohi kunagi kompromiteerida. ma tahaksin lõpetuseks öelda ka, et me toetame palestiinlastega seotud maksuküsimusi Äh, järgmisel aastal me loodame näha selgeid tulemusi inimõiguste küsimuste ülevaatusest ning ma loodan, et tehakse samme selleks, et äh, inimõiguste küsimus võetakse arvesse kõikides valdkondades, milles välisteenistus tegutseb. suur aitäh ja äh, nüüd saab sõna proua Jäätenmägi. Teil on üks minut. suur tänu sündmused Põhja-Aafrikas on näidanud, kui maha on jäänud arengutest meie ühine välis- ja julgeolekupoliitika. Euroopa Liit on nõudnud inimõigustest ja demokraatiast kinnipidamist kuid paistab, et siin on tegu donkihotliku võitlusega. sellepärast et me peame ka vaatama, millist millist relvakaubanduse äri Euroopa Liidu liikmesriigid ajavad kümnest liikmesriigist, mis tegelevad relvakaubandusega, on seitse neid eksportinud ka sõjapiirkondadesse me peame rohkem kontrollima äh, relvaeksporti, see peaks olema teie üheks äh, prioriteediks, keelata äh, relvaekspordid kriisipiirkondadesse. kui kriisiolukorras laev põhja läheb, siis ei saa ainult kaptenit süüdistada, kuid tal on kindlasti oma vastutus. ja meie praegu ootame, et kapten võtaks vastutuse initsiatiivi üle ja et ta et, jätkaks arenguid. suur tänu ja nüüd härra Stevenson lugupeetud president Lady Ashton, äh, pärast seda kohutavat äh, mõrva kaheksandal aprillil äh, Ashrafi laagris on olukord kriitiline. veel võib veriseid rünnakuid toimuda. mina olen Bagdadist just tagasi tulnud, seal käis väike parlamendisaadikute rühm, mida ma juhtisin ning me pidasime kõrgetasemelisi läbirääkimisi ministritega ja presidendiga ja Äh, ma püüdsin leida lahendust Ashrafi kriisile, mida te nägite. Äh, see nõuab USA, ÜRO äh, kaasatust ning neil on vaja teiepoolset julgustust selleks, et mm, Ashrafi laagri kolm tuhat nelisada pagulast äh, ümber asustada äh, Norrasse, äh, Kanadasse, USA-sse, Šveitsi ja Euroopa Liidu liikmesriikidesse või mujale, kus neil on pere või muid sidemeid. see on ainus võimalus, mis hoiaks ära järgmise humanitaarkatastroofi ja Ashrafi eh, inimesed on ise selles osas kokkuleppele jõudnud, Euroopa Parlament eh, toetub teile, et te kasutaksite ära selle võimaluse kaitsmaks eh, süütuid elusid ning hoiaksite ära edasise vere valamise. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Campbell, teil on üks minut lugupeetud president, selle nädala Euroopa päev pidi olema Euroopa ähm, riikliku identiteedi tähistamine, aga see ei ole nii, see märgib ära ähm, Euroopa rahvusriikide ähm, tegutsemise äh, Euroopa ülese valitsemise tähe all. rahvusriigid teevad äh, peaksid tegema koostööd ilma ära andmata pädevusi kõrgemale äh, Liibüa lennukeeluala näitab äh, siin äh, seda, milline on erinevus lennukeeluala võeti vastu USA, Briti äh, ja äh, teiste poolthäälega, aga Saksamaa näiteks ja teised jäid äh, erapooletuks. NATO nüüd viib läbi operatsioone ja sellele vastuoluks Euroopa Liit oli vastu Cameroni ettepanekule lennukeelu osas ja mm, Baroness Ashton oli tegelikult ka selle ettepaneku vastu ähm, lennukeeluala äh, paika panna. Äh, siin on näide selle kohta, kuidas äh, riigid teevad mm, valitsuste tasandil tööd, aga kui Liibüa põleb, siis üleilmselt ja üle-euroopaliselt ei teha suurt midagi. suur aitäh. Mauro, ma, härra Mauro, palun. suur tänu lugupeetud proua Ashton, teie amet on loomulikult väga keeruline ja teie õlul lasub tohutu koorem ja ma loodan, et minu küsimusi ei pea te mitte lihtsalt provotseerimiseks, vaid minu panuseks arutelusse. proua Ashton, pärast meie arutelu hääletame raporti üle, mis räägib Euroopa Liidu rollist mitmepoolsetes suhetes ja siis, kui teie asusite oma ametikohale, siis äh, palusime teilt selgitusi selle kohta, et mida arvate te Euroopa Liidu rollist äh, ÜRO-s. tookord ütlesite, et teil ei olnud võimalust äh, veel selle üle pikemalt järele mõelda, nüüd aga on meil ka raport selle kohta, kus on kirjas, milline see roll peaks olema. kas nüüd kahe aasta jooksul on teil olnud aega selle peale mõelda? seitsmeteistkümnendal mail Bagdadis oli Euroopa Liidu Iraagi päev, Iraagis on Euroopa Liit esindatud kolme inimesega, kes teevad tihedat koostööd ka Briti diplomaatilise teenistusega, tahaksin selle kohta infot, kas teil on plaanis seda kuidagi äh, muuta? mis on Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Liidu jaoks on Bagdad väga otsustav piirkond, meil peaks olema seal oluliselt rohkem inimesi, oleme kirjutanud, peaksime alla kirjutama uutele lepingutele, esimestele Euroopa Liidu, Iraagi vahelistele Saddam Husseini järgsetele lepingutele, tuleb lahendada kindlasti ka Ashrafi laagri küsimus. proua Ashton, te olete sõna võtnud juba Egiptuse kopti kristlaste kohta tegemist on väga olulise elemendiga nii-öelda Araabia kevade liikumistes. Egiptuses kannatavad vaid kristlased, põletatakse vaid kristlaste kirikuid. nii et tuleb asjadest rääkida ikkagi õigete sõnadega ja tuleb öelda, et tegemist on äärmusliku projektiga Egiptuses suur aitäh, nüüd on sõna härra Panseril üheks minutiks. suur tänu, proua president. rahutused, mis muudavad poliitilist korda Vahemere lõunarannikul, on toonud kaasa endaga suure ebakindluse ning see mõjutab kindlasti ka Euroopa Liidu välispoliitikat põhinedes sellel, mis seal praegu toimub, peaks Euroopa Liit järjest enam toetuma tugevale sidusale ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale selleks, et suuta silmitsi seista kõikide nende raskustega, arvestades eriti seda, et rahvusvahelistes suhetes toimuvad ilmselt tulevikus suured muutused. kui me vaatame Venemaad, Ameerika Ühendriike või Hiinat, või ka näiteks ähm, energiaküsimusi ja toorainete kättesaadavust, siis äh, äh, kõiges selles peab Euroopa Liit mängima suurt rolli, kuid tundub, et Euroopa Liit selleks valmis veel ei ole. Euroopa Liit äh, tegeleb endiselt liikmesriikide eri välispoliitikate koordineerimisega, välispoliitikas ei ole suuremat tehtud, ja need riigid, kes igatsevad oma ähm, koloniaalperioodi järele, äh, üritavad kaitsta omaenda huve, ilma et nad Euroopa Liidule mingisuguseid pädevusi üle annaks. nii et teil on äh, oma selged ülesanded ja te peate neid ka täitma, sest et aeg saab meil lihtsalt otsa. tahaksin teile märku anda sellest, et nüüd juhin täiskogu mina ja meil on veel väga palju sõnavõtjaid nimekirjas ja ma ei tahaks jõuda selle tavapärase olukorrani, mille kohaselt siis juhtub nii, et kuna hääletused algavad pool üks, siis viimase viieteist minuti jooksul ei kuule saalis enam mitte midagi, ei sõnavõtjaid ega ka vastajaid, nii et ma tahaksin, et te jääksite väga rangelt oma sõnavõtu aja piiresse, sellepärast et muidu pean ma teilt lihtsalt mikrofoni ära võtma. üheks minutiks on sõna härra Katšinil, palun. president, Vigospan Ashton, eh, poosebliatse. suur tänu, härra president, proua Ashton teie kehastate Euroopa Liidu poliitilist ambitsiooni ja seda meie ÜVSB raames. mul oleks teile palve, palun külastage võimalikult kiiresti ka Iraaki isiklikult, oluline on see, et te käiksite nii ära nii Bagdadis kui ka Kurdistanist. ameeriklased lahkuvad seal enne seda aasta lõppu ja äh, seal tekib väga suur lünk, Euroopa ei ole seal esindatud ning me ei ole seal üldsegi nähtavad ega saagi seda olla. aga Iraagis soovitakse, et Euroopa oleks nähtavam ning soovitakse teid ka isiklikult näha, soovitakse poliitilist koostööd ja ka majanduskoostööd. ma sooviksin tervitada ka teie ähm, avaldust Bosnia-Hertsegoviina aadressil, kuid sel-, endiselt ei ole Sarajeva delegatsioonile ju, äh, juhti nimetanud. ja see kindlasti destabiliseerib Bosnia-Hertsegoviina olukorda, sellepärast et delegatsiooni juhi nimetamine teeks sellele pingele lõpu. suur tänu ja nüüd härra Koval. suur tänu. suur tänu. Euroopa Liidul on praegu kaks probleemi, e, nimelt e, naabruspoliitika, ma olin hiljuti Tuneesias ning ma nägin et äh, neil on väga suured ootused Euroopa Liidu suhtes, samuti ma olen Ukraina suhete delegatsioonis, ma tean, et ukrainlased ootavad meilt rohkem, nad ootavad meilt rohkem võimalusi, nad soovivad äh, ka ise teha rohkem koostöös Euroopa Liiduga me ei tohiks olla isekad ei ühes ega teises suunas ning ma tean, kõrge esindaja, et te olete ainult üks isik. ja otsuseid teete ka teiste nimel. vahetevahel mulle tundub, et me oleme nagu lapsed, et ühel päeval me tunneme huvi Valgevene vastu, kuid siis järgneval päeval me juba tunneme huvi hoopis Põhja-Aafrika riikide vastu. ja teie olete näidanud, proua Ashton, et te olete tugev juht, te suudate initsiatiivi enda kätte võtta ning te suudate ka näidata, et meie visioon peab olema tugev. me ei peaks olema Äh, me ei tohiks äh, õppida halbadest kogemustest, vaid ikkagi headest kogemustest. suur tänu ja äh, härra Sausvalski. suur aitäh, Lady Ashton, Ashrafi laagris toimuvad kohutavad asjad ja me loomulikult mõistame seda hulka, hukka, aga mina tahaksin teada, milliseid instrumente te lisaks sõnadele veel kasutate, kas te kaalute kaubandusmeetmeid, abimeetmeid ja muid konkreetseid ja reaalseid meetmeid äh, Äh, oma püüdlustes naabruspoliitika vallas nüüd äh, ma arvan, et äh, see on teie portfelli väga oluline osa, ähm, kui me tõsiasi on see, et praegusel hetkel lõunanaabruspiirkonnas ja idaniibrus, naabruspiirkonnas me oleme taganemas nii-öelda. proua Ashton, ma tahaksin teada, Ehm, kus on meie teekaart? aeg on väga oluline eh, selle poliitika valdkonnas, naabruspoliitikas eh, oleme me alati ajast maas, sündmustest maas, eh, ka ülevaatamine on hiljaks jäänud ja see hiljaks jäämine on põhjustatud teie ametkonnast välispoliitika tähendab tegutsemist, mis muudaks äh, sündmuste kulgu, see ei tähenda sõnu äh, ja tühje sõnu just. Äh, me peaksime kasutama reaalseid instrumente, käegakasutavaid instrumente selleks, et muuta olukorda Valgevenes, Ashrafis, Liibüas ja Süürias loa ootamine edasiliikumiseks välisministritelt eh, ning eh, liikmesriikide eh, poliitika järgimine on teie mm, tegevuses praktikaks kujunenud, aga see on vale lähenemine. me oleme alati hiljaks jäänud asjade tegemisega. Euroopa Liit peaks olema juhtrollis, mitte sabas sörkima. meie arutelul on kaks nõrka kohta. kõigepealt me sageli mõistame hukka äh, Äh, seda, äh, et äh, me ei kehtesta piisavalt tugevaid viisakeelde ähm, ja me anname raha rohkem selleks, et oma südametunnistust puhtana hoida. aitäh. suur aitäh, üheks minutiks on nüüd sõna härra Rutšekil. lugupeetud proua Ashton, daamid ja härrad Euroopa Liidu julgeoleku ja stabiilsuse jaoks on äärmiselt olulised äh, arengud äh, Põhja-Aafrikas ja Araabia riikides, me näeme, et äh, rahvad pürgivad demokraatlikema riikide poole, siin on tegu nii-öelda Araabia Praha kevadega tegu ning Süüriast Bahreinini inimesed nõuavad rohkemat inimõigusi, rohkem demokraatiat. ja see on ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika huvides, kuid see, siin on tegu ka meie kohustustega meie Araabia mm, sõprade ees, et neid aidata. Nende, see, mille eest nad võitlu-, võitlevad, need on ka meie väärtused. ning nende väärtuste saavutamine ainult toetab äh, demokraatia ja, ja stabiilsuse arengut meie leiame, et õigusriigi ja demokraatlikus riigis eh, ei tohiks sekkuda nendesse siseriiklikesse arengusse, me peame neil endil laskma oma õiguste eest võidelda. proua Omerraiten, härra president, proua Ashton, lugupeetud kolleegid, proua Ashton, kõigepealt ma sooviksin teid õnnitleda ja seda teie edu nimel, mis te saavutasite New Yorgis, sellepärast et on väga hea, et Euroopa Liidu hääl ÜRO-s on nüüd tugevamaks muutunud, kuid mul tekib üks küsimus, et eh, mida te ütlesite Peaassamblees ja kuidas me saame ühist strateegiat luua, kui meil ei ole ka ühist väiksemaid nimetajat? samuti, kuidas see avaldus eh, reaalsuses, praktilises elus rakendub. nii et me teame, et siin on tegu väga suurte ähm, väljakutsetega, mitte ainult Bahreinis, Jeemenis, Iraanis või Armeenias, vaid ka äh, Valgevenes, Liibüas, Süürias ning need väljakutsed on väga selge iseloomuga, siin on tegu sõjaga, usuvähemuste diskrimineerimisega, samuti põgenikevoolu, vooludega, mis tulevad Euroopa suunas ja samuti mm, sealse rahva üritused üles ehitada demokraatiat ja õigusriiki ning teie olete meie juhtisikuks selles võitluses ja kindlasti on äärmiselt keeruline teil tegutseda, kui Euroopa Liidu liikmesriigid on killustunud. Teil on väga oluline roll täita nii amet, ametlikult kui ka mitteametlikult, nii äh, koosolekusaalides kui ka koridorides. loomulikult on siin äh, tegu väga keerulise äh, tegevusega, kuid te peate teadma, et Euroopa Parlament toetab teie tegevust ja me peame veenma liikmesriike, et me peame jõudma ühise strateegiaga, strateegiani, meil peavad olema ühised läbirääkimispartnerid ning me peame tõesti välisteenistusse võtma kõige paremad äh, eksperdid tööle, sellepärast et nemad esindavad meie kodanikke, meie institutsioone. nii et ma palun, et tehke rohkem ära Süürias näiteks ja ärge leppige kehv, kehvade lahendustega, suur tänu ja nüüd proua Kopa suur tänu, härra president ja proua Ashton. me täna räägime väga olulisel teemal ÜVJP-st ning me oleme saanud ähm, ka kolm väga olulist raportit, mis räägivad äh, muuhulgas ka Euroopa Liidu rollist äh, maailmas ja rahvusvahelistes organisatsioonides, kuid ma sooviksin teada, kas meil on üldse ühine välis- ja julgeolekupoliitika? sellepärast, et viimastel aastakümnetel me oleme äh, Araabia kevadet nimetanud väga oluliseks sündmuseks, kuid samas, kui me vaatame ÜRO resolutsiooni üheksateist seitsekümmend kolm Liibüa suhtes, siis me teame, et Euroopa Liidu liikmesriikidel ei olnud ühise arvamust Julgeolekunõukogus. samuti ootused, mis on tekkinud Lissaboni lepinguga, on väga suured, kuid me näeme, et nõukogu ei ole selle uue olukorraga hakkama saanud. nüüd äh, me näeme, et äh, otsuste langetamisel äh, järgitakse isiklikke strateegiaid ja sellega me oleme jällegi ühe lahingu kaotanud. suur tänu, proua Kopa ja nüüd härra Kaaler. suur tänu, härra president. arvestades sellega, et mõningad liikmesriigid kahjuks on äh, väga isekalt äh, tegelenud äh, praeguste väljakutsetele lahendustega leidmisega, siis mina leian, et proua Ashton peaks küsima liikmesriikide valitsustele, et valitsustelt, millist kasu nemad ootavad sellest, kui nad ühistegevust blokeerivad, millist kasu nad ootavad sellest, kui nad iseseisvalt tegutsevad, selle asemel, et tegutseda ühiselt Euroopa Liidu ühise nimetaja all ma arvan, et sellisel juhul nii mõnigi valitsusjuht satuks äh, raskustesse selliste selgituste andmistel, kuid me peame vigadest äh, õppima ja ka me teame, et majanduskriis on äh, siiski meid kokku toonud, eriti ÜJKP puhul, siin räägiti juba jagamisest ja reservide ühendamisest. me teame, et on arvukalt projekte esitatud juba Äh, ÜJKP osas ja ma sooviksin teada, et äh, mida te kavatsete sellega ette äh, võtta. kas te hakkate Kaitseagentuuri selle initsiatiivi keskmesse seadma, mis puudutab siis säästude ja kärbete tegemist? härra Pütikofer juba rääkis väga olulistest osadest ja Euroopa Parlament on juba tihti rääkinud valge raamatu koostamise vajadusest ÜJKP äh, kohta, aga mida teie sellest arvate? nüüd, mis puudutab teie välisteenistust äh, ja äh, kas te suudate ka sellise operatiivse peakorteri luua, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Jannes. suur tänu, härra president, esiteks proua Ashton, tahaksin teid õnnitleda tehtud töö eest, lubage äh, mul öelda teile ka seda, et äh, tundub, et te olete väga äh, töökas töömesilane, kes tasapisi olete jõudnud äh, oma tulemusteni. ja seda hoolimata liikmesriikide suhtumisest. eelkõnelejad minu fraktsioonist ning teistest fraktsioonidest on väljendanud arvamusi, mida ka mina jagan, aga siiski tahaksin tuua välja neli aspekti, mis on olulised elemendid teie tegevuses, elemendid, millele saaksite toetuda selleks, et meie ühine julgeoleku, välja, välis- ja julgeolekupoliitika vääriks ka oma nime kuuskümmend viis kuni seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest toetab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Euroopa Parlamendis, kui kõrvale jätta vähemus, kes on euroskeptiline, samuti seda toetab. kolmandaks, kõige euroopalikumad liikmesriigid, kõige föderalistlikumad liikmesriigid toetavad seda samuti, nii et äh, siis ühinege nendega. Teie aeg sai otsa, nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Mian Mon härra president ütleb, et teil sai äh, sõnaaeg otsa, te läksite üle kõneaja juba viieteistkümne sekundiga, nüüd on sõna härra Myanmaril. suur tänu, härra president, mina tahaksin äh, teha kaks omapoolset märkust. mina eelistaksin eraldi arutelusid ja mitte ühist arutelu, tegemist on teemadega, mis väärivad täiesti eraldi sügavuti minevaid arutelusid ja ühineksin härra Salafranca sõnadega, kui ta rääkis Kuuba dissidendi härra Soto surmast. me peaksime kõik keskenduma loomulikult Euroopa Liidu rollile välispoliitikas, finants- ja majanduskriis aga on saanud kogu meie tähelepanu osaliseks kui vaadata, mis toimub Vahemere piirkonnas, siis ei ole meil võimalik enam kauem oodata. Euroopa Liit peab majanduslikult ja poliitiliselt osalema muutustes Araabia maailmas. ja proua Ashton Äh, väga hea, et lõpuks ometi eelmisel nädalal ÜRO-s äh, ka Euroopa Liit nüüd tõeliselt osaleb äh, sealses töös. samal ajal on aga murettekitavaid näitajaid selle kohta, milliseks kujuneb Euroopa Liidu roll rahvusvahelistes organisatsioonides ja maailmas üldisemalt. Euroopa Liidu liikmesriikide hääletused resolutsiooni üheksateist kolmkümmend kolm osas panevad äh, väga suurtesse raskustesse tõeliselt tõhusa ühise välis- ja julgeolekupoliitika. proua Ashtoni ja äh, koos härra Van Rompuyga teil on väga suured volitused ning äh, välispoliitikas on, lasub teie kohustus veenda liikmesriigid sellest, et ühine välis- ja julgeolekupoliitika, mis on tõhus ja jätku, jätkusuutlik, on meile kõigile kasulik me peaksime kasutama Lissaboni lepingu uusi instrumente, võideldes praeguste väljakutsete vastu. suur aitäh, härra Mjanman, nüüd on sõna härra Sivitsil üheks minutiks. E, lugupeetud e, kõrge esindaja, me peaksime mitte enam kurtma selle üle, et meil ei ole ühist e, Euroopa Liidu poliitikat, kord meil see on ja kord ei ole, Euroopa naabruspoliitika osas me, see näiteks meil on olemas. Põhja-Aafrikas on tegemist erakorralise olukorraga ning riigid on nüüd sellises olukorras, et Euroopa Liidu varasem poliitika on oma usaldusväärsusest ilma jäänud. kui rääkida aga kaitsepoliitikast, siis kuuskümmend Euroopa lennukit lendavad Liibüa kohal ja kui ameeriklased ei oleks ohje enda kätte haaranud kõige alguses, siis ei oleks sellel missioonil mingisugust mõju. kuid samas peaksime võib-olla kurtmist ka jätkama. nüüd on poolteistkümneteks, pooleteistkümneks minutiks sõna härra Danžanil. lugupeetud äh, härra president, proua kõrge esindaja, Liibüa kriis on näidanud seda jällegi, kui raskes olukorras on diplomaatiliselt ja ka sõjaliselt Euroopa Liit. tundub, et poliitilisest tahtest on puudu äh, Äh, kuigi samas on palju neid, kes on öelnud, et kui me oleksime energilisemalt tegelenud, tegutsenud, siis oleks olnud see kasulikum. liikmesriikidel on selles võimetuses ka väga suur vastutus, me oleme võimetud ehitama üles tõeliselt tõhusat poliitikat, samal ajal kui meie Ameerika sõbrad aga just nimelt pöördusid Euroopa poole, et tegutseda tegemist on Liibüa strateegilise väljakutsega ja me ei tohiks sugugi siin loobuda ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, mis on kirjas ka Lissaboni lepingus ning teie, proua Ashton, olete ju selle poliitika mm, eeskõneleja ning kaitsja. arvestades praegu tohutut hulka rahvusvahelisi kriisi ning ka Ameerika Ühendriikide strateegilisi huvisid, siis ei ole meil muud varianti, kui olla ise oma õnne sepp. me ei saa jätta kõike otsustada meie Ameerika sõpradele ega NATO-le. ei Ameerika ega NATO ei suutnud teha lõppu Gruusia ja Venemaa vahelisele sõjale kahe tuhande kaheksandal aastal ega tagada ka relvarahu, nii et Euroopa Liidu, liit tegelikult tegutseb selles valdkonnas täiesti legitiimselt. nii et me peaksime olema siin eesrindlikud, NATO missioonidest ei piisa ÜKJP ei ole mitte ainult oluline trump viimase kümne aasta jooksul, see ei ole mitte ainult kirjas aluslepingutes, vaid see on tõeline strateegiline vajadus ning teie peate olema esimene, see, kes võtab kõik vajalikud algatused. nüüd on sõna üheks minutiks, pooleteistkümneks minutiks, härra Kovatšev. suur tänu. selge on see, et mõningate liikmesriikide valitsused alles nüüd näevad, milliseid kohustusi Lissaboni leping endaga kaasa toob. ja selge on see, et nad ei ole valmis neid kohustusi täitma ja seetõttu Euroopa Liit peab, kui vajalik, liikmesriikidelt nõudma, et nad äh, koostaksid selge seisukoha, meil on vaja tugevat Euroopa diplomaatiat ja ka väga tõhusat äh, sõjalisi ja kodanikukaitse äh, rakkerühmi. ainult sellisel juhul me saame äh, mõjutada äh, maailmapoliitikat. ühine Euroopa Liidu seisukoht on oluline nii ja kasu toov nii NATO-le kui ka USA-le. see ähm, aitaks meil reageerida kiiremini konfliktide tekkimisele maailmas. mina kutsun üles ühiseid ressursse paremini koondama ja seda ka ÜJKP raames koondama. me peame tagama vahendid selleks, et toimuks ka normaalne infovahetus. liikmesriigid peavad tagama tõhusa infovahetuse välisteenistusega vastasel korral Euroopa Liit eh, peab eh, kasutama teisi meetmeid. proua Ashton, te peate liikmesriikidelt ka niinimetatud readmission eh, kokkuleppeid nõudma, te peate ka nõudma, et nad, liikmesriigid paremini neid lepinguid jõustaksid, aitäh. poolteist minutit, härra Peterle, palun suur aitäh, äh, proua Ashton, kallid kolleegid. Äh, mis puudutab välispoliitika ja julgeoleku valdkonda, siis äh, tulevikus on ette nähanud suuremaid väljakutseid ja see tähendab seda, et ääretult oluline on rõhutada usaldusväärsust. ilma usaldusväärsusega, väärsuseta ei saa me oma tegevuses olla tõhusad, see tähendab seda, et me peame toimima vastavalt oma väärtustele ja põhimõtetele. ma olen nõus teiega, proua Ashton, me ei tohiks unustada Euroopa Liidu algusaegu. aastaid tagasi Euroopa Liit Ähm, keskendus just inimesele ja seetõttu me peaksime rõhutama just väär, väärikust äh, ja muid väärtusi, me peaksime äh, edendama kultuuridevahelist dialoogi äh, Euroopa Liit peab võtma tugeva juhtrolli enda kätte. Euroopa Liit ei taha kahtekümmet sellist eraldi poliitikat, aga see ei tähenda loomulikult seda, et me ei taha mitmekesisust. kolm asja on olulised, ääretult vajalik on ähm, äh, Bosnia-Hertsegoviina olukord äh, lahendada, muidu ähvardab edasine vägivald. teiseks, äh, me peame äh, Ähm, võtma ühtse strateegilise lähenemise Türgi küsimusele ja kolmandaks, äh, ma olen väga rõõmus teie äh, otsustuslikule tegutsemisele Ashtoni, äh, Ashrafi laagriga seoses, aitäh! suur tänu härra Pederlale, nüüd on üheks minutik, ka pooleteistkümneteks minut-, minutiks sõna kolleegil Vidal Quadrasel suur tänu, härra president, kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande üheksandal aastal Iraagi Äh, relvajõud äh, ründasid Ashrafi laagrit ning ähm, tapsid äh, relvatulega ning samuti ka pekstes kümneid inimesi. sarnaseid juhtumeid on leidnud aset ka hiljem. Teie, proua Ashton, teadsite juba kuid sellest, et te Teid olid hoiatanud meie parlamendi liikmed ning seega nõuame teie sekkumist ikka ja jälle. Kuu, pikkade kuude jooksul jätsite te täiesti tähelepanuta meie hoiatused ning tegutsesite alles pärast katastroofi parem hilja kui mitte kunagi, aga ikkagi järgmine rünnak võib kujuneda tõeliseks verevalamiseks, kui kohe praegu ei pööra te vajalikku tähelepanu sellele humanitaarkriisile lahendus on olemas, härra Stevenson seda ka selgitas ja ma loodan, et te tegutsete kohe otsustavalt ja loomulikult tervitame me teie täna hommikul väljendanud pühendumust kolmkümmend tuhat äh, naist ja last, keda ümbritsevad tankid, vaatavad meie suunas ja loodavad, et meie oma väärtuste eest ka hea seisame. Euroopa Parlament on teinud kõike seda, mis on meie võimuses ja me nõuame teilt, et teie äh, sama suure huviga äh, keskenduksite nende ohvrite päästmisele. sellepärast, et siis seisame me teie kõrg-, teie, te seisame me teie kõrval, vastasel juhul kaotate igasuguse usaldusväärsuse siin selle koja ees nüüd on sõna pooleteistkümneks minutiks kolleeg Dominic Bud-. lugupeetud härra president, Euroopa Liit nüüd lõpuks ometi kiitis heaks sanktsioonid Süüria vastu. paraku tundub, et Euroopa Liit tegi seda väriseva käega, vältides äh, seda, et pandaks kuidagi ohtu Süüria režiimi juhid selline ebaselgus äh, on erinevate tõlgenduste objektiks ning see tähendab, et suhtutakse liigse rahuloluga Süüria režiimi ja Süüria režiim seega tugevdab veelgi repressioone. repressioonid on nii julmad, et me ei suuda kuidagi ette kujutada seda, et Süüria võiks osaleda ÜRO Inimõiguste Nõukogus, sest et just nimelt praegu keelduvad Süüria juhid äh, lubamast ÜRO vaatlejaid Teera linna, kus on tohutu, on tohutu hulk ohvreid tsiviilelanike hulgas. kui Süüria tõepoolest ühineks ÜRO Inimõiguste Nõukoguga, siis oleks tegemist tõelise solvanguga ohvrite pereliikmetele ning öö, äh, jäetaks kõrvale kõik need väärtused, mille heaks just, mille eest peaks hea seisma Julgeolekunõukogu. nii et proua Ashton, mida kavatsete teha selleks, et sellist katastroofi vältida? suur aitäh, härra Budissi ja sellega oleme lõpetanud sõnavõtjate vooru ja nüüd on sõn-, nüüd on vaba mikrofoni voor, kakskümmend neli kolleegi soovisid sõna ja äh, mulle on antud siin nõu, et äh, sõna peaksin andma viiele, annan sõna kümnele, aga sõna saate täpselt üheks minutiks ja mitte sekundikski kauemaks. kõigepealt äh, proua Ibrisakit. suur aitäh, lugupeetud president, ma olen siinpool. mul on ainult üks minut aega ja ma teen väga lühidalt. Äh, kaks minu kolleegi on juba ähm, maininud äh, seda Mägi-Karabahhi olukorda ja seda, et olukord muutub seal järjest äh, hullemaks äh,. viimastel nädalatel on seal äh, olnud suuri probleeme ja minu küsimus, proua Ashton, teile on selline. võttes arvesse äh, äh, seda, et täheldada võib teatud sõjaväelisi liikumisi, siis kas teie olete sellest olukorrast teadlik ning kas te teete midagi selleks, et olukorra eskaleerumist ära hoida mitte ainult eh, seal piirkonnas, vaid ka Gruusia okupeeritud territooriumidel? ma tahaksin eh, seda eh, teie käest teada ja saadan teile ka sellekohase kirjaliku küsimuse. proua Anna Koomes, palun. How can the EU be a force for kuidas saab Euroopa Liit olla äh, õiguse jõuks ilma kindlaks määramata kuritegi, kurjategijaid, kes Vahemerele inimesed surema jätsid? Äh, proua Ashton, äh, me peaksime panema paika kurjategijad, kes Süüria inimesi alla suruvad ja need kohtu ette saatma Äh, Süürias äh, ma tahaksin teada, kas te olete EUFOR-iga juba äh, sinna saatnud mitte ainult humanitaarabi andmiseks inimestele nagu mis ratas, vaid ka relvaembargo kehtestamiseks, nagu see parlament siin soovitas ja selleks ei ole meil vaja mingisugust lisa ÜRO resolutsiooni või palvet, meil on vaja vaid poliitilist tahet liikmesriikide poolt. kui te algatuse selles suhtes võtate, proua Ashton, Eh, siis eh, see parlament siin toetab teid eh, tugevalt ja lõpetuseks tahan öelda, et kuna Palestiina ja kõnelejalt võeti mikrofon. suur aitäh, proua Gomes ja nüüd on sõna proua Parvanoval. Thank you suur aitäh, äh, kallid kolleegid, proua kõrge esindaja. Äh, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas äh, toimuvad rahutused tähendavad seda, et Euroopa Liit peab Vahemere piirkonnas mängima olulisemat rolli, tahan mina Gaza küsimust tõstatada. me kõik mäletame, milline on olnud varem tagajärg sellele, kui rahuprotsessi püüti algatada uuesti Äh, kas teie arvate, et teie püüdlused äh, on positiivsemad selles vallas ja mina tahaksin sellega seoses küsida teilt järgmine küsimus, et kas te võiksite öelda, milline on Gaza humanitaarvajadus äh, kaupade osas ja ähm, kas teie kavatsete liikmesriikidega ja Iisraeli ametivõimudega koostöö teha selleks, et edasi liikuda ja panustada positiivselt Euroopa Liidu poolt äh, Äh, see võiks kaasa tuua äh, vastutustundlikuma lahenduse saavutamisele. suur aitäh, nüüd on sõna proua Hautalal, palun suur aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja Ashton. Te kuulsite siin täna hommikul selgelt seda, et parlament toetab teie juhtrolli ning palub, et võtaksite algatused üles meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika vallas. Te olete küsinud, te olete kuulnud ka paljusid küsimusi selle kohta, millised liikmesriigid meie ühiseid püüdlusi blokeerivad. minu soovitus teile on selline, et nüüd, mil Euroopa välisteenistus eh, paneb paika oma reeglid, reegleid eh, juurdepääsule dokumentidele ja infole, siis palun eh, tehke eh, välisteenistusest modernne, kaasaegne asutus, mis ei tegeleks välispoliitikaga selliselt, et see on ainult diplomaatidele kättesaadav ja täiesti salajane. palun tehke kõik selleks, et meil oleks tõesti ühine välis- ja julgeolekupoliitika. suur tänu, proua Haudale, nüüd on sõna härra Van Danelil mevrouw Ashton, me zien in het Midden-Oosten <clears throat> een grote bedreiging. suur tänu. Lähis-Ida kohta. seal on äh, tegu väga pingeliste olukordadega, diskrimineerimine ja me näeme äh, kristliku kogukonna äh, diskrimineerimist. me teame ka, et kristlik kogukond on seal vähenenud kopti kristlased on sattunud atentaatide ohvriks ja igapäevaselt peavad nad ohtudega arvestama, samuti ei saa nad uusi kirikuid ehitada ning hiljuti ma kohtusin siin kuuekümne kopti kristlasega ning nemad samuti edastasid meile oma abipalve. proua Ashton, kas te saaksite tegeleda tulevikus oma välispoliitika planeerimise raames ka koptikristlaste vastase diskrimineerimise küsimusega. me oleme siin välja töötanud ka usulise diskrimineerimise strateegia ja kas te saaksite selle vastava õigusakti siis ka rakendada, suur tänu ja proua Figueiredo! Obrigada, senhor presidente. As políticas externa e de segurança e de... Suur tänu, härra president, ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika tähendab seda, et me kaitseme oma geostrateegilisi huve, mis langevad järjest enam kokku Ameerika Ühendriikide ning NATO huvidega ning tegelikult jääb ta-, tagaplaanile arenguabi see olukord on täiesti katastroofiline, me oleme näinud, milline see olukord on Afganistanis, Iraagis, Liibüas või mujal see selline kahe mõõdupuuga poliitika tähendab seda, et me soodustame Euroopa Liidu ettevõtteid, kes toodavad relvi ning müüsid neid diktaatoritele, kes kasutasid seda selleks, et maha tappa omaenda rahvas. tahaksin teada, kas relva tootmispoliitikat muudetakse ning mida hakkame peale ka Iisraeli poliitikaga. Teie aeg sai otsa, proua Figueredo, nüüd on sõna härra Paškal, palun. suur tänu. lugupeetud proua Ashton, me kõik äh, saame aru, et peale äh, välisteenistuse loomist peate te hakkama juhtima ka julgeolekumissioone terves maailmas. kuid te peaksite ka vaatama, kus Euroopa Liidu tegevusest saaks kasu. üheks probleemiks, kus me peaksime olema väga ähm, ettevaatlikud, see puudutab äh, Küprose okupeerimist Türgi armee poolt. me teame, et Türgi on Euroopa Liidu priviligeeritud partneriks ning äh, ta on näidanud üles ka huvi saamaks Euroopa Liidu liikmeks riigiks. mina leian, et teie, teie peaksite oma potentsiaali kõrge esindajana rohkem ära kasutama selles küsimuses. suur tänu, härra Paska ja härra Prons! on täiesti ilmselge, et välis- ja julgeolekupoliitika on suveräänse riigi jaoks oluline äh, supranatsionaalsele üksusele see anda tähendab seda, et rikutakse riikide mm, huve ja tähendab, et nad ei ole enam suveräänsed. Euroopa Liidu poliitikal, millega ähm, väljutakse Euroopa Liidu äh, piire, ei ole midagi viga, aga suveräänsus ei tohi alla suruda. Euroopa Liidu riike peaks kaitsma Euroopa Liidu püüdlusi ja saavutusi äh, kõrvapealete eest Äh, seda, mis ei ole õigustatud, tuleb äh, vältida. Äh, me ei tohi hüpo-, silmakirjalikult teha tööd selle nimel, et vaenulikus keskkonnas Euroopa väärtusi külvata. kolmas maailm ja nende kultuur on nende jaoks iseloomulik ja neid ei tohiks meie riikides sisse tuua. härra Skurria, palun Eh, suur tänu, härra president, tahtsin sõna võtta selleks, et tänada proua Ashtonit kogu selle info eest, mida ta täna meiega jagas, aga tahaksin temale ühtlasi öelda seda, et Euroopa avalik arvamus näitab seda, et Euroopa Liit ei ole kuigi nähtav see tuli välja ka paljude parlamendiliikmete sõnavõttudest. ÜVJP on üks peamisi poliitikaid, Euroopa Liit ei saa lihtsalt mitte midagi teha, võttes arvesse Ashrafi laagri olukorda. tegemist ei ole mitte rahvusvaheliste suhetega siin, vaid inimõigustega. sekkuda tuleb ka Süürias. Süüria olukord on tõesti väga tõsine rikutakse inimõigusi ja nii edasi. nüüd äh, lõpetuseks on sõna härra Saalal, palun. suur aitäh, president. üks märkus, ma arvan, et Ankara järjest äh, aktiivsem välispoliitika äh, toob kaasa Euroopa välispoliitikale uusi väljakutseid äh, ja võimalusi. Äh, proua kõrge esindaja, äh, ma arvan, et on vajalik äh, luua institutsionaalne dialoog strateegilistes võtmeküsimustes, nagu näiteks energiapoliitika, stabiilsus Lääne-Balkanil ja Kaukaasias ning demokraatlik ärkamine, mis praegu toimub Lähis-Idas Türgi, saab mängida konstruktiivset rolli Euroopa Liitu aitamaks konsolideerida neid demokraatlikke liikumisi, mis praegu Lähis-Idas toimuvad aga äh, selline dialoog ei tohiks asendada, vaid peaks täiendama ja toetama äh, Türgi äh, liikumist liitumise suunal, aitäh! suur aitäh ja selle sõnavõtuga on saanud sõna kümme kolleegi ja loomulikult vabandan nende neljateistkümne kolleegi ees, kes sõna ei saanud ja kindlasti tunnete te ka teatud frustratsiooni sellest tulenevalt, aga lihtsalt meil on siin sellised ajalised piirangud. nüüd on sõna härra Albertiir, Albertiinil kellel on sõna kaks minutit ja ta räägib siis raportöörina. lugupeetud härra president, esimeses sõnavõtus siis oli mul aega neli minutit, kasutasin kaks ära ja nüüd on mul veel kaks minutit, aga ma tahaksin neli minutit sõna. ma vabandan jah, tõepoolest, teil oli neli minutit, kasutasite kaks ära, järelikult on kaks järel ei, ma rääkisin kahe minuti jooksul esimesest neljast minutist. ei, teil on neli minutit kokku kaheks sõnavõtuks, nii et te kasutasite kaks ära. võtke siis nüüd sõna ja meie oleme paindlikud, aga ma ei tahaks, et asi viib selleni, et teid ei ole lõpuks siin enam kuulda, sellepärast et kui me ootame siin veel viis minutit, siis ei kuule teid enam keegi ei, ei, härra president, mul oli kuus minutit kokku, nii et neli pluss kaks, aga olgu siis, kuidas on. ma ei suuda kahe minutiga öelda seda, mida ma sõna, mida ma tahan öelda, nii et ütlen siis äh, lahti oma sõnavõtust. nüüd on ka äh, sõna härra Gualtieril. no le oigo. no le oigo, no le oigo, see ma ei kuule teid, äh, härra De Rosa nüüd vist küll töötab äh, teie mikrofon. see mikrofon ei tööta kunagi, kui ma äh, töötan mina, kui ma tahan sõna võtta, mina palun härra Albertini kahte minutit siis endale. Gualtieri por dos minutos. härra Gualtieri, kaks minutit, palun. suur tänu ausalt öelda mul on tunne, et härra Albertinil oli õigus, sellepärast et raportööril on neli pluss kaks minutit ja ma sooviksin siiski viidata tähelepanu sellele, et tal oli tõesti õigus saada veel äh, lisakõneaega, aga nüüd minu äh, ettekande juurde. ma leian, et äh, see arutelu näitas, et Euroopa Parlament ühiselt esineb ja et me oleme ka toetust avaldanud Euroopa Liidu välisteenistuse tegevusele. siin Äh, räägiti ka äh, piirangutest, mis on olnud Euroopa Liidu tegevusel viimasel ajal, aga tehti ka väga konstruktiivseid ettepanekuid. nii et meie pakume välja justkui strateegilise äh, partnerlussuhete Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide vahel, eriti mis puudutab siis ÜJKP-d. siin on uusi võimalusi ja me rääkisime integreeritud äh, lähenemisest ja see samuti pakub uusi võimalusi. ja meil on äh, vaja siin ja äh, teil on vaja siin Euroopa Parlamendi toetust, sellepärast et me oleme ka eelarvepädev institutsioon ja seetõttu ma loodaksin, et te oma tegevuses arvestaksite ka Euroopa Parlamendi õigustega. kõigepealt me peaksime ära kasutama need võimalused, mida pakub äh, leping, eriti artikkel nelikümmend neli, kus äh, räägitakse äh, näiteks ka kohustuste jagamisest liikmesriigi ja Euroopa Liidu tasandi vahel nii et siin on tegu justkui renatsionaliseerimisega tegu, me peame ka toetama välisteenistuse ülesehitamist ja samuti te peate üle võtma juhtimise meie välispoliitika kujundamises. ma sooviksin tänada kõrget esindajat tehtud töö eest ja ta ka ähm, öö, äh, ütles, et äh, ka vähesed saavad üheskoos saavutada, kuid sellegipoolest me oleme suur võim ja seetõttu me peame oma jõud koondama. suur tänu! härra Albertini, ma tahaksin asja veel kord selgitada. Teil oli neli pluss kaks minutit, te rääkisite kolm minutit esimese sõnavõtu voorus, nii et teil on nüüd veel kolm minutit. ja öö, äh, suhtume siis teisse paindlikult. ma üritan siis äh, hakkama saada kolme minutiga härra president, komisjonile Ahveti komisjonile esitati küsimus või vabandust, Ahvet esitas küsimuse kõrgele esindajale aga tundub, et mul ei ole võimalik helistada kuhugi selleks, et siin suhelda Euroopaga. nüüd on koht olemas, kuhu saab helistada, kui keegi tahab Euroopaga suhelda ja proua Ashton on ka öelnud, et kuigi tegemist ei ole küll Euroopa välisministriga, siis tema sellele telefonile ikkagi vastab. nii et äh, siin võib valida number ühe selleks, et saada teada, milline on Ühendkuningriigi positsioon, valige number kaks, kui tahate teada Prantsusmaa positsiooni ja nii edasi. ühesõnaga teie hääl on väärtuslikum, kui te kuulate ka rohkem seda, mida meil on öelda tegemist peab olema ju Euroopa Liidu poliitikaga ja mitte ainult liikmesriigi, riikide poliitikaga ega komisjoni poliitikaga, kelle eest peate te ka vastutust äh, kandma. tahaksin tuua välja veel ühe olulise elemendi. Teie olete nõukogu ja komisjon, aga samas olete te ka Euroopa Parlament, selleks et meie välispoliitika oleks tõeliselt legitiimne ja selleks, et Euroopa Liidu kodanikel oleks võimalus selle üle ka kontrolli teostada, peab meie dialoog olema tugevam. ja suur aitäh ja vist rääkisin isegi vähem, kui oma sõnaaeg oli. ja suur tänu teile ja nüüd on kaheks minutiks sõna proua Maria Munnisel, kes oli samuti raportöör suur tänu, härra president. Ashrafi laagri osas ei saa me teha vähemat kui ühineda kõikide hukkamõistudega, mis on suunatud inimõiguste rikkumisele Ashrafi laagris. me ei tohi teha siin mingisuguseid järeleandmisi ja peame toetama poliitilist liikumist Ashrafi laagris Iraanis on äh, nii-öelda roheline liikumine, mis on opositsiooniliikumine, selle alla on koondunud erinevad poliitilised liikumised ja siin ei tohiks segamini ajada inimõiguste rikkumise hukkamõistu poliitilise toega äh, sellele konkreetsele liikumisele. proua Ashtonile tahaksin öelda, et kui av-, alustatakse uurimist Ashrafi laagris, siis eh, tuleb uurida inimõiguste rikkumist mitte ainult seal laagris, vaid ka mm, vaid tuleb uurida ka teiste mm, rühmade vastaseid inimõiguste rikkumisi. punkt kuus minu raportis nõuab valge raamatu väljatöötamist, mis mm, keskenduks Euroopa Liidu strateegilisele rollile äh, mitmepoolsetes organisatsioonides ähm, äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani. selle raporti väljatöötamisel oli koostöö väga hea, selle eest tahaksin kõiki tänada, aga tundub, et siin Euroopa Parlamendis on väga väikesed osad saavutanud, väga väike vähemus saavutanud selle, et ma ei mainiks oma raportis ühte teaduslikku uuringut, akadeemilist uuringut, tegemist on väga olulise dokumendiga, mis äh, räägib Euroopa Liidu rolli ümberdefineerimisest rahvusvahelistes organisatsioonides. tahaksin öelda härra Stevensonile, et eh, enne, kui ma üldse sõna võtsin, siis otsustati mitte kasutada siniseid kaarte selleks, et oleks võimalik anda sõna kõikidele kolleegidele ning ka õigel ajal lõputada, lõpetada. ja nüüd eh, lõpetuseks anname sõna proua Ashtonile selleks, et tal oleks võimalus reageerida kõikidele sõnavõttudele mida ta kuulis siin väga pikas arutelus. proua Ashton, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin parlamendisaadikuid tänada väga laiatusliku arutelu eest, härra Albertini. mul on hea meel seista kus iganes, kui see on, see koht on siin saalis. mul on väga hea meel rääkida ka poodiumilt, see on kahe poole vahel kuldne kesktee, kus seista ma hindan väga kõrgelt seda, mida teie ja teised raportöörid olete ära teinud. Eh, eh, minu arvates on tegemist väga kasulike ja eh, mm, heade raportitega Euroopa tegevuse küsimuses. aga ma tahaksin öelda ka seda, et kui keegi seda arutelu kuulab, siis nad võib-olla ei saagi aru, milline ühtsus meie seas valitseb. meil on ühtsed seisukohad erinevates küsimustes inimõigustest alates kuni selleni, mida me teeme äh, Serbia, Kosovo, Bosnia küsimuses, Lähis-Idas, Aafrika küsimuses, äh, loodetavasti Kotivaari küsimus hakkab ka lahenema äh, ja ka Uganda Äh, kõik need seisukohad äh, on äh, välja töötatud kahekümne seitsme riigi ministrite osalusel. mina oskan seda hinnata, ma arvan, et me liigume edasi suurema ühtsuse poole, loomulikult on palju vaja veel ära teha, ma ei sea seda kahtluse alla, väga palju tahetakse veel ära teha, aga ärgem alahinnakem seda, mida me oleme juba praeguseni saanud saavutada ja seetõttu ma tahan seda esile tõsta ja ma tahan öelda, et mm, me ei saa alati üle kogu maailma igal pool kohal olla äh, korraga Äh, praegu on meie esindajad erinevates maailmajagudes kohal, äh, edastamaks minu ja Euroopa Liidu sõnumeid tervikuna, see on väga oluline meie töö aspekt. ma tahaksin veel öelda ka seda, et peaaegu alati oleme me esimesed, kes tulevad välja avaldustega, kes äh, ütlevad, mis tegema peaks, mis juhtuma peaks. mina koostasin mitteametliku dokumendi Süüria sanktsioonide kohta, me oleme alati, vabandust, tagasi juhtrollis, aga seda pressis Euroopa Liidu üleselt ei kajastata alati, aga meie oleme esimesed, kes eh, seisukohti välja ütlevad ja me teeme seda eh, sadu kordi, eh, rõhutades seda, et ühtsus on meie tegevuses olulis-, oluline. ühtsus on oluline ka selles, mida siin täna arutati. arutelu käigus keskenduti erinevatele maailma piirkondadele, aga loomulikult saadikud oma sõnavõttudes tõstatasid erinevaid küsimusi, millega tuleb endiselt tulevikus veel tegeleda. härra Salafranca rääkis sellest, mis Kuubas härra Sotoga seoses nädalavahetusel juhtus ja me tahame saada lisainformatsiooni sellega seoses, sellepärast et see on ääretult oluline meie jaoks. mõned saadikud küsisid Gaza küsimuse kohta, tahtsid teada, kas abi jõuab sinna, kas me jätkame Gaza inimeste toetamist, jah, me teeme seda Äh, me oleme dialoogis, et äh, olukorda parandada. Äh, see, mis toimub Mägi-Karabahhias, Aserbaidžaanis, Armeenias, me oleme tegelenud selle küsimusega, me vaatame, mida Prantsusmaa teeb sellega, sellega seoses, et protsessi edasi viia. Albaaniaga seoses võin ma öelda, et me oleme opositsiooni ja peaministriga olnud aruteludes selleks, et dialoogi edasi viia ja Aafrika küsimustes ma mainisin kahte riiki, aga me võime rääkida paljudest teistest riikidest veel, Sudaan, mis seal toimub, ja äh, oluline on see, et äh, Lõuna-Sudaan äh, loodaks võimalikult edukalt, lisaks veel Ukraina, oluline naabruspoliitika riik, mida härra Saarus-Volski ja ka teised mainisid, kui ma ei eksi. meil on väga palju asju, mida me peame tegema ja me peame nende kõigiga tulevikus tegelema. ja lugupeetud saadikud, ma tahaksin öelda teile seda, et seda kõike on oluline mõista. ma tahaksin nüüd lõpetuseks hajutada mõned müüdid Äh, mina äh, tahtsin, et Euroopa Liidul oleks äh, Peaassamblees ÜRO-s korralik hääl, korralik koht, sellele keegi vastu ei olnud, paljud inimesed aitasid mind minu töös, nüüd meil on see tugevam hääl olemas ja ma tänan neid. ma arvan, et ääretult oluline on ka vaadata sellele, mida me ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames teeme Liibüas äh, suutsime me oma abiga äh, toetada viitekümmet viite tuhandet inimest äh, nende püüdlustes jõuda koju. ja Euroopa Nõukogus mina ei toetanud Äh, äh, mina ütlesin nõukogus, et äh, me peame tegutsema tõhusalt ja edukalt ja, ja ütlesin, et need, kes suudavad seda teha, peaksid seda tegema. Ma toetan delegatsioonide osas seda, mida me ära saame teha näiteks Benghazis või Iraagis, aga ärgem alahinnakem seda, mis toimub teistes riikides, nagu näiteks Bahamal Bahamal teeb komisjoni esindaja tööd selleks, et aidata just vaeseid inimesi maapiirkondades ja mina arvan, et me ei tohiks seda eirata, me peame tegema nii palju kui võimalik, aitamaks riike üle kogu maailma ning lõpetuseks ütlen seda, mida ma alguses ütlesin, meil on ambitsioonid, meil on vaja ressursse, et oma tööd korralikult teha, me peame olema järjepidevad oma tegevuses, me peame oma tegevusi edasi arendama ja seda me ka teeme ja me teeme seda kahekümne seitsme Euroopa Liidu riigi toel Äh, mõnikord olles juhtrollis, mõnikord äh, survestades äh, ja teie toetus on ääretult oluline selles protsessis, aitäh! suur aitäh teile, proua Ashton! kallid kolleegid, tänu teie mõistvusele suutsime saavutada siis selle, et seekord oli võimalik ikkagi sõnavõtjad ka ära kuulata, kes võtsid sõna siin viimase kümne-viieteist minuti jooksul, nii et tahaksin tänada kõiki neid, kes panustasid sellesse, et saaksime lõpetada õigel ajal ja palun mõistke mind ka need, kelle mikrofoni ma välja lülitasin, kui te kõneaega olite ürit-, ületanud sellepärast et eesmärgiks oli ikkagi õigel ajal lõpetada, nii et kolmeks minutiks äh, teeme siis pausi, enne kui alustame hääletust vastavalt ettenähtud ajakavale, suur aitäh!